meie istung jätkub, kallid kolleegid, sealt, kust eile pooleli jäime. ja ma tahaksin tänada Monika Hoolmeierit, kes äh, täna hommikul meiega liitus ja kes tutvustab siis oma arvamust meile, nimelt äh, kinnisvarapoliitika ja proua Holmeier, teil ongi sõna. austatud härra esimees, ma vabandan ühtlasi ka sellepärast, et ma eile ei saanud osaleda meie istungil, sellepärast et EASO saatis alles eile meile dokumendid ja seega meil ei olnud mitte mingisugust ülevaadet ja praegu ei ole ka nendest dokumentidest veel piisavalt infot saadud, aga tegemist on siis nelja hoonega kus me tahame oluliselt Äh, läbi viia kärped, kõigepealt me räägime niinimetatud Black Pearl ja Merodi hoonetest, need on kaks hoonet, mis siis Euroopa Komisjon on äh, kasutusvalduslepinguga äh, viieteistkümneks aastaks üürinud ja siis üks nendest on Rue Montoyes, ja Merodi hoone on Avenue de Tervüreni peal ja seal on üle tuhande ruutmeetri, mõlemad hooned on osa siis Euroopa Komisjoni hoonete kavast, mille eesmärgiks on siis katta vajadused, mis on tekkinud personali suurenemise vajadusest ja samas pead arvestama selle viieprotsendilise ametnike kärpega ja seega ka, ka lepingud hakkavad otsa saama ja uued lepingud tuleks siis nüüd sõlmida. ja lõppkokkuvõttes on siis nii, et komisjonil on vaja rohkem ruutmeetreid, odavam variant oleks see, et nendesse hoonetesse tulevad komisjoni peadirektoraadid ja äh, siis oleks võimalik kokku hoida ka nende ruutmeetrite pealt, kui võrreldes sellega, eh, mis oli siis olukord varem. kokkuvõttes räägime me nelja, neljast hoonest loobumisest. eelmine kord eh, kuulu-, rääkisime me pakkumisest, komisjon pidi siis kohtu eh, lahendist lähtuvalt öö, Plaza hoone rentima, aga sinna ei saa panna seitsesada seitsekümmend ametnikku, nii nagu oli ette nähtud ja lõpuks siis see Plaza hoone jääb ikkagi välja komisjoni hoonete kavast. kõneleja ütleb, et ta on kaotanud ise ära oma dokumendi, mis eile ilusti koostatud sai written yesterday on paper. The whole rental costs. Mm-hmm. The rental cost per year. Wir werden massive Einsparungen ähm, me hoiame kõvasti kokku Euroopa Liidu eelarvest üle nelja, üle neli miljonit aastast ja seitsesada kaheksakümmend seitse tuhat muude kulude pealt. ja aastas siis kokku on äh, rendikulud neli miljonit tuhat äh, viissada kolmkümmend neli tuhat, enne olid ka üle kaheksa miljoni meie rendikulud. ja äh, omanikud äh, võtavad remondikulud üle seitsme miljoni ulatuses komisjon on palunud, et kaheksa protsenti läheks ähm, reservi, ähm, see puudutaks siis ka vahendeid, mis lähevad remondikulude katmiseks, niimoodi see tavaliselt on, mina teeksin ettepaneku, et me vähendame selle nelja protsendi peale ja kui äh, läheb rohkem aja kui see neli protsenti, siis nad peaksid meile teada andma ja ma paluksin selle panna protokolli ja ka meie kirja presidendile variraportööridega ma olen sellest juba rääkinud ja neid sellest informeerinud. kui teil on küsimusi, siis palun esitage, see oli siis see esi, need esimesed hooned. aitäh, proua Olmajärv, kas teil on küsimusi kõnealuse ettepaneku kohta, mille tegi meie raportöör Merodi ja Bori Blackburni ja Meroodi hoonete kohta. nagu me näeme, kui meil märkusi ei ole, siis neli kuni kaheksa protsenti siis oli see, millest räägiti ning sob-, oleks vaja ka õigustavaid dokumente ja selle kohta võib-olla tehakse samuti kaks tuhat seitseteist eelarve eelnõus äh, muudatusettepanek. aga sellega saame tutvuda alles juuni lõpus põhjustel, mida te teate. nimelt peame me väga täpselt hindama seda, millised kulud kaasnevad põgenike vastuvõtu ning rändekriisiga. ja kahekümne kolmanda juuni õhtul saame selgema pildi sellest. kui küsimusi ei ole, siis võib-olla saaksime juba praegu otsustada ja hääletada, kes toetavad raportööri ettepanekut. Pardon ei olegi vaja hääletada. parem on ikka hääletada, arvab esimees. siis näeme, kuhu me liigume. ma nä-, kas nägin, et kõik käed tõusid, jah? sellisel juhul läheme edasi järgmise raporti juurde projekt Aunomäe. järgmine on juba natukene suurem projekt ja natukene huvitavam ka, puudutab Karlsruhet, kolmas ehitusfaas, kaks faasi on juba ühel pool ja nagu ma ütlesin, see on nüüd natukene huvitavam osa, nimelt äh, kaks esimest ehitusfaasi puudutasid äh, seda, et äh, tuumalaboratooriumis tuleks kogu administratsioonihoone kaugemale viia. varem oli nii, et nad olid väga lähedal teineteisele ja nüüd siis need laborid, mis puudutavad tuumauuringuid, kaheksakümmend protsenti äh, nimelt üldse maailmas läbi viidud uuringutest viiakse läbi äh, Karlsruhe hoones ja see tuleb äh, kaasajastada, sellepärast et see on seitsmekümnendatest aastatest pärit, see hoone ja ausalt öeldes tõesti see tänapäeva ei sobi ja märkab, jääb ka silma. see tähendab seda, et lammutatakse maha vanad äh, laborid ja ehitatakse siis uued äh, ohutusstandarditele vastavad laborid ja äh, Baden-Württembergiga, kes vast-, siis liidumaa, kes vastutab selle piirkonna eest, sellega on ka kokkulepe saavutatud ja Teadusuuringute Ühiskeskus äh, arvestab siis kohaliku seadusandlusega ja me räägime siis praegu pindalast äh, üle tuhande äh, ruutmeetri, üle neljasaja sellest on hald-, on kontorid ja need kogu süsteemi siis muudetakse, enamus äh, administratsioonist on juba välja kulunud ja vab-, välja kolinud. B-tiib peaks aastaks äh, kaks tuhat kolmkümmend viis äh, tühi olema ja B-tiib kaks tuhat kakskümmend neli ja H ka kaks tuhat kakskümmend neli, neli tiiba kokku jääb siis ära, lammutatakse maha ja luuakse siis nii-öelda M-hoone osa, kus uuringud peaksid toimuma. oktoobrini kaks tuhat üheksateist peaksid ähm, ehitustööd käima, äh, kuulutati välja ka hange ja kogukulud on umbes äh, kuuskümmend neli miljonit ehitustööd, tehniline varustus, ohutus äh,, meetmed, ekspertidele minevad kulud ja muud äh, lõivud ja nii edasi. ja osad tööd on juba siis, äh, nagu ma ütlesin, selja taga aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat neliteist, nagu ma ütlesin, siin on ette nähtud üsna suur reserv, kakskümmend protsenti, see on ebatavaline tavaliste hoonete puhul, aga hoonete puhul, kus käivad tuumaenergiaalased uuringud, on see minu meelest normaalne ja sellega peab ka arvestama, et ehitustööde käigu, käigus võib esineda lisakulusid. minu ettepanek oleks, et kui reservi on kasutatud rohkem kui viis protsenti, peaks teavitama eelarvekomisjoni sellest, et miks ähm, oli vaja kasutusele võtta need varuvahendid, aga et äh, kokkuvõttes me oleme selle ettepanekuga nõus nagu ma ütlesin, kuuskümmend neli miljonit peaksid olema, peaks olema see ühituskulude äh, Äh, summa, sellest, äh, nendest miljonitest ainult üheksateist protsenti tulevad Euroopa eelarvest, ülejäänud vahendid peaksid tulema nendest, nendelt riikidelt, kellel on lepingud mm, teadusuuringute ühiskeskusega või Euroopa Liiduga ja üsna suur osa protsent, kuuskümmend kaks protsenti vahenditest tulevad siis äh, ka liikmesriikides, kes lisavahendeid äh, teadusuuringute keskule annavad. nii et viiskümmend, juba nelikümmend miljonit on koos ja seda ei, neid vahendeid ei tule siis enam Euroopa Liidu eelarvest. kui äh, reservist midagi kasutatakse, siis äh, potentsiaalselt kaasneb Euroopa Liidule risk siis kaheteist miljoni ulatuses aga nagu ma ütlesin, ähm, see ei oleks ka suur probleem, arvestades ohutusmeetmeid nii et äh, nii palju siis kokkuvõtteks lühidalt äh, Karlsruhe dokumentide põhjal. aitäh, kui ma õigesti aru saan, siis Euroopa Liidu osalus on üheksateist protsenti vastavalt hinnangule, mis tehti ja mida mainitakse raportis, aga kui marginaal tekib, siis see sõltuks ainult Euroopa Liidu eelarvest, jah? jah. jah, nende sissetulek on selline, nagu nad see on. Äh, loomulikult äh, ka tulevikus kasutavad neid sissetuleku vahendeid, aga eelarveplaani kohaselt äh, ei ole võimalik ette näha neid lisa, võimalikke lisakulusid ja need tuleksid siis tõesti Euroopa Liidu alt kui nad juba praegu teaksid ette, millised need kulud on, siis nad arvestaksid kohe sisse, aga nad ei saa seda teha, kuna need kulud on ettenäht-, nägematud kulud kaksteist miljonit eh, on tulnud kolmandatest riikidest, kellega neil on lepingud, nelikümmend miljonit on juba koos ja nii et kokku on neil juba viiskümmend kaks miljonit eh, koos ja järgmisel aastal nad eh, loomulikult teenivad ka lisatulu, aga praegu me ei oska ette ennustada, mis siis need lisakulud võiksid olla. hästi hästi, härra Delano, te soovisite sõna? jah, ma tahaksin natukene rohkem selle tuumalabori kohta teada saada, ma alles avastan siin selle, tahaksin teada, milliseid uuringuid tehakse seal, millised riigid äh, juurdepääsu omavad, kas ainult Euroopa Liidu omad või ka väljastpoolt. nii et mul on sellised küsimused, ehk saaksime natukene rohkem teavet selle labori kohta, aitäh. esimees ilma mikrofonita proua raportöör. võib-olla saate äh, härra Delanole saata siis rahastamise kohta midagi? meie kakskümmend kaheksa liikmesriiki osalevad, samuti Šveits, Ukraina on vastavalt uutele normidele ja EIA-ole mm, alusel on osu-, otsustanud osaleda ja ning uuringud puudutavad puhtalt äh, tuuma uuringutega tegelevate asutuste, tuumaasutuste ohutust ehk praeguse tehnoloogia põhjal, see tähendab, et me, me ei raja mingeid uusi asju, me ei osale kuidagi poliitilises debatis selles osas, kas on vaja mingeid uusi tuumaenergia asju ehitada või mitte, küsimus on puhtalt ohutusuuringutes et äh, kuidas siis tuumamaterjali käsitleda, missugust ohtu see tekitab, kuidas võib seda ohtu ohjata, kuidas olemasolevaid reaktoreid optimaalselt või, või parimal võimalikul viisil kasutada selleks, et ohutusstandardeid parendada kuidas paremini käsitleda olemasolevaid reaktoreid, pool, poolestusajad, kuidas on võimalik neid tuumamaterjale ohutumalt käidelda, kõik niisugused küsimused, mis puudutavad äh, kuidagi olemasolevaid tuumarajatisi ja nende ohutumat käitlemist. Äh, kõik need uuringud toimuvad suures osas Karlsruhes. aitäh! jah, nüüd me võime võib-olla otsustada proua Olmeieri raporti üle kahekümneprotsendiline marginaal kuni ning siin ei olnud erilisi märkusi, aga kui üle viie protsendi seda kasutatakse, siis on meil limiidiks kakskümmend protsenti ja tuleb ka põhjendada seda Euroopa Parlamendi ees. kes on selle ettepaneku vastu? mitte keegi. seega eeldan, et te kõik toetate selle projekti heakskiitu, jah Stockholmi tervis. see on väga põnev projekt, mida ma olen jälginud juba aastaid ja aastaid. ECDC on selle taga kunagi üritati seda teha, realiseerida ei õnnestunud ning äh, paraku ei ole Rootsi riik ka väga toetav olnud siin ja ECDC on sisuliselt pidanud seda ise edasi ajama ning ta on päris palju tööd teinud selle jaoks. ehk asi puudutab siis praegu seda, et vana mälestisena kaitstud hooned, mis on eh, üsna vähe optimaalne oma ruumide jaotuse poolest, arvestades neid vajadusi, mis ECDC-l on on läbi viidud turuanalüüs, kuulutatud välja hange ning turuanalüüs osutas, et prioriteetselt oleks vaja ühte äh, hoonet ning esimesel pa-, hankel saadi üks pakkumine, teisel hanke, äh, hankekutsel saadi neli pakkumist ning äh, ala, milles ECDC hoone või, või soovitud hoone asub, on üsna palju kasutatud ja nõutud ala ning seal peab, tegelikult seal peab olema hea ligipääsetavus ning see on, seda on loomulikult parem tagada uute hoonete kui vanade hoonete puhul. tulevane hoone äh, saab olema üheksa tuhat nelisada ruutmeetrit suurem kui varasem ning ruumijaotus tuleb tõhusam kui varasemate hoonete puhul ning seetõttu hoolimata personali suurenemisest, mida on oodata tulevikus, on ikkagi võimalik seda hoonet kasutada tõhusamalt kui vanu hooneid. vana hoonet, kui seda säilitada, oleks tulnud märkimisväärselt ümber ehitada, mis loomulikult oleks toonud kaasa suuremad kulud kui praegu. Mm. varasem rent oli miljon kaheksasada tuhat kopikatega ja uus tuleb kaks miljonit seitsesada tuhat. Ehm, aga igal juhul on, tuleb arvestada ka seda, et muidu oleksid tekkinud niikuinii lisakulud, mis oleks tulnud maksta. uus omanik oli valmis ka varasematest nõudmistest taganema ning kuus protsenti hinda alandama ning kaks protsenti on sellest indekseerimine, aga indekseerimine on loomulikult vajalik, igal juhul on tegemist üksnes hinnangutega, millest lähtuvalt need arvutused on tehtud ja mis lähtuvad olemasolevatest indeksitest. viis koma kolm protsenti, ei eh, vabandust, eh, iga aasta viiskümmend tuhat eh, kuuskümmend, eurot kopikatega läheb halduskuludeks, nelikümmend üks eurot ruutmeetri kohta tuleb püsikulusid ning see on soodsam kui vanades hoonetes, kus äh, kulud on oluliselt tõusnud, seal on siis viiskümmend kaheksa eurot ruutmeetri kohta kulud ning äh, ümberehitus ja varustus viiskümmend tuhat läheb äh, selle peale ning lõppkokkuvõttes siis iga-aastased kulud kaks miljonit viissada tuhat umbes, vanade hoonete puhul oleks kakssada miljonit, kaks miljonit kolmsada tuhat, aga seejuures ei oleks veel ümberehitust tehtud. ning seetõttu tundub mulle, et see uus hoone vastab meie nõudmistele märksa paremini ning on lõpuks kulutõhusam lahendus arvestades jooksvaid kulusid ja täiendavaid ümberehituskulusid, mida vana hoone puhul arvestustes ei oleks olnud, aitäh! suur aitäh selle väga põhjaliku selgituse eest, kas teil on küsimusi või märkusi? ma ei näe. kas ma võin siis äh, eeldada, et eelarvekomisjon on valmis toetama ka seda projekti? ECDC peakorteri kohta Stockholmis. jah, ma saan aru, proua Olmajärv, et mis puudutab EASO-d, siis te sooviksite veel kaks nädalat eh, aega juurde selleks, et oma arvamus koostada. mina paneksin ette, härra esimees, head, head kolleegid, et eh, me tegelikult teeksime teistmoodi, et me peaksime tegema samuti nagu nõukogu, sest eh, see, mis praegu EASO poolt esitatud on, on eelinfo see on eel nii-öelda mm, ja tõesti eelinfo ning EASO tegelikult juba on seal nendes hoonetes sees, ta tunneb neid hooneid, ta teab, et neid tuleb laiendada ning tegelikult oleks see eelinfo juba võidud varem esitada või vähemalt oleks võidud meile varem öelda. ning see on mulle mõistatus, miks see niimoodi on läinud et miks see internal area, external area, miks, miks niimoodi on eristatud, ma ei saa sellest lihtsalt aru praegu. ning me saame seda infot tükkhaaval ning seetõttu tõesti need kaks nädalat võiks sellega nüüd oodata. põhimõtteliselt ma toetan seda, et EASO-l on neid hooneid vaja, et need hooned on ehitatud EASO jaoks, aga Maltale tuleks meelde tuletada siin, et nad tahtsid, et EASO neile tuleb ja kui nad tahavad nüüd hakata hinna üle läbi rääkima, Eh, et, et me peaksime võib-olla hakkama seda renti üldse Brüsselist maksma, siis olen ma üsna kriitiline. ning ma peaksin selgelt ütlema, et eh, nõukogus peaks Malta selgemalt eh, põhjendama, miks ta niisugust renti tahab sest tegelikult oli ju mitmeid teisi liikmesriike ka, kes tahtsid EASO-t endale saada. igal juhul positiivne on minu jaoks see, kui see projekt õnnestub lõpetada, aga igal juhul mitte turuhinnaga kakssada viiskümmend eurot ruutmeetri kohta, sest see oleks ikka liig mis liig et juba räägiti kakssada viiskümmend kaheksa, võib-olla on natukene vähenenud need summad, eks näeb, kuhu me jõuame aga põhimõtteliselt on tegemist asjaliku projektiga, ent äh, esialgset, seda infot tuleks käsitleda eelinfona ning äh, täiendavat äh, infot personali ja büroo ruumide kohta peaksime nõudma, et asi selgem oleks ning nad peaksid seda kiiresti tegema, sellepärast et hiljemalt nelja nädala jooksul tuleb need lepingud allkirjastada, muidu tuleb nad hakata, peavad hakkama välja kolima, sest seal on praegu transpordiagentuur nii et otsus tuleb teha võimalikult pea. aitäh, nii et kahekümne neljandat juunit vast ei ole vaja oodata? selle küsimuse saame lahendada enne kahekümne neljandat juunit. saalist noogutatakse. jah, aitäh kui nad saadavad meile nüüd selle küsimustiku tulemused, eh, siis me teame vähemalt, mille üle me otsustama hakkame, mida meil maksta tuleb, sest eh, tegelikult me peame seda teadma eelarvekomisjonis, me ei saa ju muidu otsustada, mis, eh, mis, kui me ei tea neid numbreid, sest siis me planeeriksime ennast ja EASA planeeriks ennast samuti. Merci, merci donc, Sacha. aitäh, sellega on siis läbi saanud meie kinnisvara osa ja nüüd me saame edasi minna paranduseelarvega kaks, kaks tuhat kuusteist. Allons, on commence par le Liban, pardonnez-moi, et la Jordanie. ei, alustame siiski Jordaaniast ja Liibanonist plusieurs d'entre nous nous sommes rendus en mission. me käisime Lähis-Idas missioonil vii-, kuueteistkümnendast üheksateistkümnenda maini ja külastasime üksteise järel siis kõigepealt Jordaaniat ja siis Liibanoni. kohtusime kohalike äh, võimude, äh, keskvõimuga, territoriaalsete üksustega ning erinevate osapooltega koha peal, vabaühendustega, põgenike kõrgema ähm, komiteega, UNRWA-ga, mis loodi nelikümmend, eh, tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa ning mis tegeleb äh, Palestiina põgenike abistamisega kogu selles regioonis kohtusime samuti siis vabaühendustega, nagu öeldud, ja põgenike endiga. kohtusime nendega laagrites, ametlikes laagrites Jordaanias, kus selliseid äh, laagreid on kolm, viibisime Asrakis, seal on ligikaudu viiskümmend tuhat inimest praegu keset kõrbe ja kui meie seal viibisime, siis äh, temperatuur oli nelikümmend kaks kraadi. Nad elavad ajutistes äh, äh, väikestes äh, telkides, kujutage ette, kuivõrd palav seal võib olla. Jordaanias äh, siis külastasime on kolm äh, laagrit, aga ainult kakskümmend protsenti Süüria põgenikest on seal. sama on ka Türgis olukord. mis Liibanoni puudutab, siis seal ei ole ametlikke tunnustatud laagreid, küll aga on äh, selliseid kogunemiskohti, äh, kus on siis ajutised vahendid ning kus see viib äh, kahtlane kaubandus, telgid on ehitatud äh, eramaale üüri alusel äh, viiskümmend kuni sada dollarit kuus lisaks veel tuleb arvestada elektriarvetega seramaadele ehitatud telgid, peaasjalikult pered, naised, lapsed elavad seal. lapsed äh, töötavad, töötavad ebaseaduslikes tingimustes. ja kuna neil äh, inimestel mingeid vahendeid ei ole, siis praegu kaksteist dollarit äh, on ette nähtud täiskasvanutele ning lastele neli dollarit äh, siis pered peavad lihtsalt saatma oma lapsed tööle, mitte kooli. seega tingimused on tõesti äärmiselt kehvad. Liibanonis on tõenäoliselt poolteist miljonit põgenikku Süüriast ja, aga kohalik elanikkond on kuus miljonit kuussada viiskümmend tuhat Süüria põgenikku Jordaanias, Asrakis, selles laagris, kus meie viibisime, mis asub Kagus, seal on sada viiskümmend tuhat alalist põgenikku, kaks-kolmsada lisandub neile iga päev. hiljutise visiidi käigus president Obama avaldas survet ka Jordaania võimudele ning ta suutis saavutada kokkuleppe selleks, et võetaks lisaks vastu veel kakskümmend tuhat äh, põgenikku. Äh, neid lastakse sisse siis äh, kahesaja, kolmesaja kaupa ja need, kes ootavad, on piiril Süüria poole peal, Permis ja nemad elavad seal täiesti katastroofilistes tingimustes olukord on eriti terav just humanitaaraspektides. kohtusime samuti põgenikega äh, väljaspool laagreid. Lamani äärelinnas. seal jällegi nägime vägagi keerulisi olukordi. inimesed on ebaseaduslikult äh, neis piirkondades. võimud saavad avaldada neile survet erineval viisil. humanitaarorganisatsioonid, vabaühendused on aga koha peal tegutsevad ja tänu neile õnnestus meil ka kõike seda näha. siinkohal tuleb märkida, et põgenike vastuvõtt on üks kriisiga kaasnevatest aspektidest, eh, mis on viinud selleni, et kogu selles piirkonnas tegelikult on majandus alla käinud, piirid on kinni, turud on eh, ahenenud, piirduvad ainult eh, siseriikliku turuga. lisaks sellele kaasneb sõjaolukorraga ebakindlus. kahjuks praegused uudised Süüriast on ka äh, äh, traagilised. eile veel saime teada uutest mm, kohutavatest sündmustest. seega ka välisinvesteeringud muidugi ei jõua kohale kasvu ei ole, investeeringuid ei ole, töötus on äh, suhteliselt kõrge ning me näeme, et äh, on palju pingeid äh, kodanike ning põgenike vahel. kardetakse konkurentsimomenti, mis tuleneks suure hulga Süüria põgenike kohalviibimisest ja muuhulgas seda pinget on tõesti tunda, kohtusime Liibanonis, Beirutis äh, saadikutega ning nemad ütlesid, et on palju mõistmatust kohalike ja territoriaalsete omavalitsuste seas. näiteks Liibanoni kui äh, taotel- ta,, üks linnapea taotles äh, valitsuselt raha kooli renoveerimiseks Äh, siis temale ütles minister vastuseks, et kui põgenikud selles koolis käivad, siis raha saate, kui ei käi, siis ei saa. nii et siin on näha, et on äh, palju pinget. ja igasugune abi, mis siis, et äh, pealiskaudne on ikkagi vajalik. paljud elavad ka allpool vaesuspiireni Jordaanias kui Liibanonis ja nemad kindlasti äh, ei vaata hea pilguga kõike seda, mida Süüria põgenikele antakse. igastahes võib ütelda, et Euroopa Liit on väga kiirelt reageerinud neile äh, traagilistele sündmustele. kõigepealt loodi äh, fond Süüria toetuseks detsembris kaks tuhat neliteist ja kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, aastast peale tegelikult tänu mitmeaastase finantsraamistiku krediidile on Euroopa Liit Jordaania puhul neljakordistanud põhimõtteliselt oma abi, vabandust, kahekordistanud. ja see ulatub nüüd ühe koma kolme miljardini ja Liibanoni puhul neljakordistasime abi siis üheksasada kaheksakümmend miljonit on meie abi praegu ja siia lisandub veel veebruaris äh, aset leidnud konverentsi deklaratsioon, äh, millega lisatakse kakskümmend lisamiljardit Londoni konverentsil räägiti uuest äh, lähenemisest konventsioonist, mis seoks Euroopa Liidu allkirjastavate riikidega, kes siis võtavad endale kohustuse peamiste vajaduste äh, katmiseks. Äh, tegemist on elamislubadega, Liibanonis näiteks on vaja selleks kakssada dollarit äh, maksta inimestel, kes on vanemad kui neliteist aastat ehk siis äh, see on ka põhjuseks, miks väga paljud põgenikud on, viibivad riigis äh, seadusevastased, sellepärast et neil ei ole seda raha, äh, samuti tööload, siin Jordaania on samme astumas selleks, et lihtsustada põgenike tööle minekut. Jordaanias on ligi viissada tuhat egiptlast tööl. kui Jordaania kaasab nüüd ka põgenikud äh, tööle, siis äh, võib juhtuda, et paljud praegu Jordaanias olevad egiptlased peavad oma koduriiki naasma ning sellega lihtsalt probleeme viidatakse ühest kohast teise. Need Äh, need äh, kitlased, kes on kõige paremini suutnud oma oskusi maksma panna, töötavad kol-, äh, Pärsia lahe riikides, naftasektoris, fossiilkütuste sektoris, nii et ka see olukord ei ole eriti stabiilne. muuhulgas nägime ka seda, et Jordaanias on võimul valitsus, võtab see valitsus vastu otsuseid ja suudab äh, tagada ka neist, nende täitmise. Liibanonis aga pole vabariigil presidenti juba kaks aastat. ning nii palju, kui meie nägime, on valitsusamet äh, väga keerukas. me kohtusime koha peal äh, näiteks linnapeaga kes ütles, ärge üldse valitsusega hakake aega raiskama, kui te tahate midagi konkreetselt teha, siis tulge pigem siia. kohtusime samuti ühe ettevõtjaga äh, veesektorist, külastasime kahte äh, kohta, ühes kohas tegeleti siis äh, joogiveega, teises vee, reovee puhastusega ning tegemist on Euroopa Liidu eelarvest äh, rahastatavate projektidega. nii et seal asju, asjad on liikumas, huvitavaid asju toimub. kohtusime ministriga näiteks äh, Liibanonis, kes ütles, me oleks võinud ju samamoodi teha nagu türklased. oleksime võinud lasta äh, põgenikel mööda mereteed Euroopasse minna. võib-olla viitas tema siin äh, Londoni miljardile ja ja võrdles seda Türgile eraldatud kuue miljardiga. igastahes ka selles osas me nägime, et pahameelt oli. eriti, eriti terav probleem on just noorte põgenike koolitus. pooled noortest põgenike perekondadest pärit noortest ei käi koolis kui me räägime võib-olla mõnest kuust või aastast äh, koolist kõrvalejäämisest, siis see ei ole väga hull, aga siin me räägime lausa tervest põlvkonnast, äh, kes võib-olla ei jõuagi kooli. Asraki laagris äh, on kool kahes vahetuses, ühed käivad koolis seitsmest kaheteistkümneni ja teised kaheteistkümnest kuni kella viieni pärastlõunal. tingimused on muidugi keerukad, väga palav on, kõik see on väga raske ma ei tea, mida minu kolleegid sellest arvavad, aga mulle jäi üks asi meelde. nimelt kohtusin seitsmeteistaastaste noortega, neid oli kuus tükki ühes klassis. ja me üritasime neid aidata ette valmistada ennast eksamiteks, et edasi minna kõrgkoolidesse. Nad esitasid meile väga tõsiseid küsimusi, küsisid, mis on meie tulevik ja mulle jäi meelde eelkõige nende noorte tõsine pilk ja see, et nende kogu tulevik tegelikult, eh, võib-olla seda ei olegi. me võime ette kujutada, millised tagajärjed sellel on üksikisikutele, kuid ka millised võivad olla selle tagajärjed muidu kui me vaatame näiteks eh, kodusid, siis eh, ei ole ka elektrit neis, ei ole võimalik õppida õhtul. külastasime ka UNICEF-i koole Jordaanias ja Liibanonis. nägime, et õpetajad on väga pühendunud. aga puudu on koolidest, neid oleks vaja kindlasti ehitada, aga praegu siis käib õppetöö vahetustes, ühed käivad koolis hommikul ja teised siis pärastlõunal. lapsevanemad ütlesid meile, et nad hindasid äh, väga seda, et nende lapsed üldse koolis käia said, ma ei tea, kas need vanemad nüüd esindasid kõiki, aga igastahes need jõupingutused väärivad äh, äramärkimist. külastasime samuti äh, sotsiaalkeskusi, ravikeskusi. nägime, kuidas ÜRO äh, põgenike, kõrgem põgenike komitee kasutab ära vabatahtlikke, need vabatahtlikud äh, on välja valitud põgenike endi seast. üks vabatahtlik näiteks tuhande põgeniku kohta kes siis äh, koha peal uurivad, millised vajadused on põgenikel. ja nemad aitavad siis näiteks äh, last ootavatel emadel äh, jõuda keskustesse, kus nad saavad konsultatsiooni ja nii edasi. Liibanonis Äh, väikesed laagrid võivad tihtilugu äh, väga kaugel olla koolidest, siin tekib ka äh, probleem selles, kuidas lapsed kooli saada. ja see jällegi muudab raskemaks kogu olukorda, kas koolid siis ehitada koha peale või transporti organiseerida. ÜRO on eraldanud sada seitsekümmend dollarit põgenikele kuu kohta, põgeniku kohta kuu kohta. Äh, aga jällegi siin on küsimusi, sellepärast et äh, seda abi saavad ka osad neist, kes töötavad mustal turul. samas jällegi, kui äh, tööga tekib muidki küsimusi, kas siis eh, tuleks eh, põgenikele ütelda, et nad ei peaks tööle minema. igastahes mina mulle jäi eelkõige eh, eelkõige kõlama see, et on vaja vastastikust usaldust, ilma milleta koostöö ei ole võimalik me peame nõudma Liibanoni ja Jordaania valitsustelt võimalikult suurt läbipaistvust ning finants- ja eelarvedokumentide ausust. see Liibanoni saadik, kellega äh, me kohtusime, tema sõnad tekitasid teatud kahtlusi selle kohta, äh, kuivõrd ausalt ikkagi meiega suheldakse, rääkisin just äh, valitsusprobleemidest ja kindlasti siin on arenguvõimalused suured. Euroopa Liit peaks väga selgelt ütlema seda, et äh, me küll abistame, aga selle eest nõuame vastu ka teatud põhimõtetest kinnipidamist, millele me saaksime rajada oma usalduse. ja minu teine soovitus, Euroopa Liit peaks loobuma oma öö, bürokraatlikust öö, hüsteeriast. UNRWA, ÜRO Palestiina põgenike amet, neid ma ei hakka, neist ma ei hakka eraldi rääkima, kuid neid on ka seal väga palju. aga UNRWA on nagu riik riigis mõneti. see loodi ÜRO poolt selleks, et abistada siis Palestiina põgenikke just nüüd on olemas Palestiina kogukonnad. Nad on ka tunnustuse saanud, on UNRWA koolid, sotsiaalkeskused, haiglad. UNRWA eelarve sarnaneb riigieelarvele. ja sellega aidatakse kaasa siis Palestiina põgenike omavahelisele solidaarsusele mõnel on vaja ka Euroopa Liidu abi ja me ka kaitseme seda, toetame seda. Nad on kohal Gaza sektoris, Palestiinas, kuid samuti kõigis naaberriikides, kus on põgenike kogukonnad. kaks tuhat viisteist Euroopa Liit saatis koha peale kümme kontrolli, kontrollimaks on nad samas, UNICEF leiab, et Euroopa Liit erinevate rahvusvaheliste panustajate seas on just see, kes nõuab kõige rohkem dokumente, kõige rohkem teavet ja viib läbi eelnevaid kontrolle. muidugi see suur äh, kontrollivajadus loob äh, töökohti, UNRWA-l ja UNICEF-il on selleks ka oma spetsialistid, aga tegelikult selgus siiski, et neid inimesi saaks palju kasulikumalt, äh, kasulikumat tööd äh, tegema panna. Nad ei peaks ilmtingimata administratiivsete küsimustega tegelema, vaid saaksid humanitaartööd teha. Euroopa Liidu lisaväärtus äh, seega mõneti väheneb seetõttu ja meil oleks võimalik oma vahendeid palju paremini kasutada. täna hommikul viibisin äh, proua Calvino äh, ettekande ajal eelarvekontrolli komitees ja tema ettekandes tuli tegelikult välja seesama, mida nägime Jordaanias ja Liibanonis. ehk siis me peaksime vähem bürokraatiat nõudma, aga peaksime ära märkima äh, kõik edusammud, äh, mis on saavutatud, võttes arvesse püstitatud eesmärke. eelarvekomisjoni esimehena ma tahaksin ütelda veel, et kui me missioonile lähme, siis meil oleks vaja lihtsaid, selgeid dokumente, kus oleks ära toodud äh, finantsvahendid, mis oli ette nähtud, mis äh, on ka välja makstud. aga meie missioonid neid dokumente ei saanud, küll aga saime palju muud retoorilist äh, dokumentatsiooni. muuhulgas oli ka päris poeetiline ja Liibanoni sotsiaalminister on selles osas lausa eeskujulik Äh, eeskujulik luuletaja. nii et äh, see olid siis minupoolsed mõtted täna hommikul. tahaksin kõikide kolleegide nimel tänada Euroopa Liidu kahte delegatsiooni. seda delegatsiooni, kes tegelikult äh, meie missiooni üldse korraldas, kellega kohtusime Jordaanias Eh, kuid ka Liibanonis. Nad korraldasid eh, vastuvõtte, kus osalesid kõik eh, annetajad, Euroopa Liidu riikide esindajad ja samuti Euroopa Investeerimispank ning ka arengu abifond Prantsusmaalt, kuid ka teised koordineerimisküsimustes on kindlasti võimalik veel parandada olukorda Euroopa Liidu osaleb, kuid samuti osad liikmesriigid iseseisvalt. tahaksin tänada. meiega viibis kaasas ka Euroopa Liidu ja Maastrichti eh, delegatsiooni esimees proua Mattias ja tema siis äh, abistas meid oma ekspertiisi ning kogemustega. tahaksin ka eelarvekomisjoni sekretäriaati eraldi tänada, äh, kogu meeskonda, äh, nende abi oli äärmiselt väärtuslik, võiks ütelda, et see oli igati põnev missioon meie ajakava oli päris pingeline, aga võib-olla tuleks meil natukene pikemaks ajaks äh, minna, selleks et me saaksime tõesti kogu informatsiooni kätte, mida meil vaja on. minu jaoks on need missioonid äärmiselt väärtuslikud, sellepärast et me hääletame eelarvete üle, väga suurte summade üle. aga milline on siis see seos äh, olukorraga koha peal? see kehtib nii välistegevuse raames kui ka Äh, selles osas, mida teevad liikmesriigid äh, iseseisvalt Euroopa Liidus. vabandan, et nüüd natukene pikalt rääkisin. muidugi mõistan, et mõtted olid need väga isiklikud äh, ja proua Kadri Sabal kindlasti veel täpsustab seda kõike omalt poolt. aitäh, esimees. Teil on täielik õigus Äh, selles, et te rääkisite meile praegu oma esialgsetest muljetest äh, lähetuse nähtu kohta. Neid toetati märkimisväärselt ja ma tahaksin alustada sellega, et äh, tänan kõiki, kes meid toetasid, esimene mikrofoni võiks välja lülitada. lähetuse ajal oli meil võimalus ise näha neid projekte, mida Euroopa Liidu rahadega rakendatakse, kohtusime rea rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega, kes neid teostavad, samuti oli meil võimalus äh, kohtuda riigi esindajatega, nii et meil oli väga hästi tasakaalustatud programm. ning ähm, sekretäriaadi tööd toetasid äh, Beiruti ja imami delegatsioonid, kelle tehtud saab ainult kiita. kõik info, mis me saime, oli asjakohane, väga palju kasu oli sellest ning äh, teil oli õigus selles mõttes, et äh, tegelikult meil oli seda informatsiooni kohati võib-olla isegi liiga palju, palju infot, palju arve ning äh, kindlasti ei saa öelda, et informatsiooni ei oleks olnud. ma olen sam-, ma olen päri, et see info on oluline et kui me räägime mingitest muudatustest, üritame paika panna reserve näiteks täiendav miljon UNHRA jaoks, mis on praegu küsimus, mida meie komisjon arutab. siis eh, kui me ei tea, milleks see raha läheb, on väga raske seda otsustada, seetõttu ongi niisugused lähetused olulised. ning eh, läbirääkimised, mis pea, peagi algavad, peaksid olema oluliselt lihtsustatud ning äh, see lähetus lihtsu-, aitab seda lihtsustada. me nägime, millistes tingimustes elavad inimesed, pagulased ja kohalikud elanikud mõlemas riigis, samuti nägime, et raha, mis me oleme eraldanud koolidele ja haridusele, et seda oleks võinud, võinud kasutada ka veemajanduses ja sotsiaalvaldkonnas, et seda raha ei jätku, aga et seda, see aitab märkimisväärselt pagulasi, eriti neid, kelle elamistingimused on väga rasked. ent ilma Euroopa Liidu rahalise abita on raske ette kujutada üldse, mis tingimustes need inimesed elaksid ja seetõttu peaksime jätkama eelarvest toetuse eraldamist nendele kahele riigile, mitte ainult pagulaste osas ning see oli võib-olla olu-, üks olulisematest sõnumitest, mida meie delegatsioon üritas äh, edastada, et, et me ei peaks toetama mitte ainult pagulasi, vaid kõiki elanikke Jordaanias ja Liibanonis, kelle olukord on raske. Need, kes vajavad meie toetust, peaksid selle saama, sõltumatult sellest, mis usku on nad on, mis soost nad on, kust nad pärit on, mis nende staatus on. me peaksime endale aru andma sellest, et kõik need inimesed on olukorras, kus nende tulevik on väga ebakindel ning see on üks esimesi sõnumeid, mis mis tõesti võiks välja tuua selle, seoses selle kohtumisega, millest te rääkisite, kus see seitsmeteistaastane nooruk ütles, et mis minust saab tulevikus, kas, kas ma saan koju tagasi pöörduda, kas ma saan kunagi ülikooli minna? ja siis need olid väga rasked küsimused meile kuulda ja me nägime sedasama mitte ainult noorte puhul, vaid ka mõnede perede puhul, kellega me kohtusime et meil oli pereliikmeid, kellel olid erinevad puuded ja kõik need inimesed palusid meilt, et Euroopa Liit jätkaks toetamist ja aitaks neid. et me anname praegu humanitaarabi, aga kui me ei lahenda olukorda Süürias, siis me sisuliselt mingit pikaajalist lahendust saavutada ei suuda. üks äh, väga meeldejääv moment oli külaskäik kooli, kus me nägime naeratusi laste näol Liibanonis on praegu nelisada viiskümmend tuhat last, pagulaslast ja ainult kakssada tuhat nendest käivad koolis praegu. me loodame, et äh, septembriks, kui kool algab, siis on kohti juba kahesaja viiekümne tuhande jaoks. see on tohutu väljakutse, kujutame ette seda Euroopa Liidu skaalal ning taaskord elamistingimused on inimestel väga rasked ma usun, et no me, me ei saa oodata, et need riigid, kaks riiki palju rohkem ära teevad sest juba tegelikult nende haridusametkonnad teevad tohutult head tööd. ning Euroopa Liit tegelikult ei saa õpetada, anda kellelegi õppetunde, arvestades seda, mida meie oleme pagulastega teinud. ning arvestades neid eh, probleeme, võib-olla saaksime aidata Liibanoni taolisi riike ja Jordaaniale taolisi riike, kus on võimalik kuidagi toetada Palestiina ja Süüria põgenikke. algs Liibanoni elanikkond oli alguses neli miljonit, praegu on nad vastu võtnud üle miljoni pagulase, mis tähendab rohkem, kui Euroopa Liit kokku on vastu võtnud praegu, mis tähendab, et nad vajavad meie toetust. härra Omarjee suur tänu, härra esimees, suur tänu! ja ma tänan teid selle ülevaate eest, mille te hetk tagasi andsite. tegemist ei ole sugugi kerge ülesandega ja arvestades seda, kui raske on praegu olukord Jordaanias ja Liibanonis ja arvestades ka seda, kui emotsionaalse teemaga on tegemist taoliste lähetuste puhul. see, mis puudutab aga meid, ka mina olen käinud Jordaanias ja Liibanonis ja mõnes mõttes kandsin ma ka kaasas sellega Euroopa Liidu poliitikat ja ma täpsustan Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikat, kes on langetanud selle otsuse, et hoiavad pagulased kaugel keda me teinekord näeme pigem hukkunutena kui meie territooriumil ja me oleme niimoodi äh, üritanud äh, oma julgeoleku kaalutlused äh, tõsta kõrgemaks kui see hind, mida maksavad need riigid. ja see hind, mida maksavad need riigid, Türgi, Jordaania ja Liibanon, on väga-väga suured Need äh, riigid ei ole ise otsustanud, kus nad geograafiliselt äh, paiknevad. see ei ole olnud nende vabatahtlik otsus olla piiririigiks äh, riigile, kus täna käib sõda Süürias ja nemad ei ole otsustanud ju ise seda, et nad on Lähis-Ida riigid ja nemad ei ole ka ise otsustanud vabalt seda, et nad peavad maksma e-, rahvusvahelise üldsuse sammude eest et nemad peavad maksma hinna selle eest, et äh, rahvusvaheline üldsus ei suuda lahendada Süüria probleeme ja jalule seada rahu aga äh, see selleks, ma piirduksin nüüd äh, mõningate märkustega veel. kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liitu ja eriti seda, mida ütles Euroopa Liidu delegatsioon meile seal keda ma tahaksin samuti tänada selle visiidi toetamise eest. meie kolleegid ütlesid, et Euroopa Liidu poolne eelarvetoetus on hädavajalik äh, pagulaste jaoks. Neid vahendeid tuleb suurendada, sellepärast et ilma selle toetuseta ja seda me nägime ka koha peal, neid vahendeid kasutatakse ju tegelikult eluliselt vajalike vajaduste kaitsmiseks ja kui neid vahendeid Euroopa Liidust ei tule, siis need vajadused jäävad katmata. ja Euroopa Liidu kohalolek äh, pehmelt öeldes äh, äh, seda ei olegi seal poliitilises mõttes ja me peame mõtlema ka sellele aspektile minu meelest, mõtlema sellele, miks me oleme nii võimetud nii poliitilisel kui ka diplomaatilisel tasandil. mis nüüd puudutab konkreetselt Jordaaniat siis äh, see, mis minule see missioon õpetas, oli see, et Jordaania on esitanud selge üleskutse, et äh, me äh, hoiaksime alal meie majanduspartnerlust ja lisaksime sellele poliitilise partnerluse kõik teavad, kui olulist rolli on mänginud Jordaania millist äh, ajaloolist rolli on Jordaania ka rahu äh, teenimisel mänginud, kuid me oleme näinud, et äh, majanduslikud investeeringud usaldusväärsust ei ole üles näidanud Euroopa Liit ja Jordaanial on täna rohkem kui kunagi varem vaja seda toetust, neil on vaja teatud teadmiste levitamist, sealhulgas ka investeeringuid, sest see on ühtekuuluvuse ala ähm, peamiseks tingimuseks äh, Jordaania ühiskonna ühtsus sõltub sellest. ja nüüd Liibanon. see, äh, seal on olukord äh, tekitas minus eriti suurt muret. Liibanonis on täna seitse miljonit äh, elanikku, kaks miljonit nendest on pagulased, äh, sealhulgas Palestiina pagulased. Euroopas äh, me tunneme hirmu öö, pagulaste pärast, tunneme hirmu, et see lööb meie ühiskonnad kõikuma, aga kujutage nüüd ette, kaks miljonit pagulast öö, riigis, kus öö, öö, majanduskasv on olnud äh, ajalooliselt suhteliselt kerge, üheksa protsenti ja tänaseks on see langenud miinustesse. kakskümmend protsenti elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri, piiri. lisaks sellele kodusõda, mis äh, käib nende piiride taga ja me näeme seda, et Liibanoni ühiskond on väga-väga habras täna veel. kui Liibanon kiiresti äh, ei leia arenguteed ja ei asu sellele arenguteele, siis ma küll pelgan, et Liibanoni tabab väga ohtlik periood, eriti arvestades seda, et riigi struktuurid äh, on äh, täna veel väga nõrgad ja väga haprad ja et eriti ähm, äh, halb on, kehv on olukord äh, avalike teenuste puhul. ma tunnen suurt äh, austust meie Aafrika sõprade vastu, aga kui ma vaatan seda, milline on tänane olukord Lähis-Ida ja eriti Liibanonis, siis mulle jääb selline äh, väga murelik ähm, mulje, nimelt see riik nii-öelda afrikaniseerub, see on väga murettekitav, me peame astma, astuma selliste arengute vastu meetmeid ja sealhulgas ka äh, astuma eelarvelisi meetmeid. suur tänu, Anneli Jäädenmägi. suur tänu, härra esimees see missioon äh, loomulikult kinnitas seda, mida me tea-, tegime, teadsime juba ka varem, nimelt äh, pagulaste argipäev on äh, väga raske. ainus, mida seal oli liiga palju, oli päike ja kuumus, puudust on aga toidust, koolid, haridusest, riietest, absoluutselt kõigest olulisest. kõike napib ja ma tahaksin äh, tuua võrdluse. ma nimelt käisin ka Türgis meie missioonil, kui me käisime komisjoniga Türgi pagulaslaagrites ja ka seal ähm, oli olukord äh, nukker, kuid äh, ma pean tunnistama, et kui me võrdleme Türgi laagreid nüüd sellega, mida me nägime seekordsel missioonil, siis äh, ja muud võrdlust ma ei saagi tuua, sest mul ei ole teadmisi, tuleb tunnistada, et ju-, Jordaanias ja Liibanonis ähm, on olud äh, kordades kehvemad ja sama äh, kinnitasid ka ÜRO ametnikud meile. nimelt äh, probleemid on tõsised laagrites, esineb vägivallatsemist äh, ja, ja tegelikult juhtub sama, mis on juhtunud Euroopas, äh, lihtsalt pagulasi ei võeta vastu. Äh, Türgis niimoodi ei olnud, meie oleme kogu aeg tegelikult kritiseerinud seda, et Türgi kohtleb pagulasi halvasti aga mina tahaksin siinkohal küll rõhutada, et nende missioonide põhjal ma saaks öelda, et see kriitika on küll veidi ülepaisutatud kindlasti Türgis on ka probleeme, ma ei taha seda sugugi seata, seada küsimärgi alla, aga me oleme täiesti unustanud selle, et äh, millistes raskustes vaevlevad ähm, teised riigid, eriti Liibanon eriti arvestades seda, kui suur on äh, pagulaste osa rahvaarvust ja suhtumine pagulastesse on sama nagu Euroopas, nimelt äh, me ei taha neid, aga seal vähemalt inimesi aidatakse. ja mida ma tahtsin veel öelda? Euroopa Liidu naabruspoliitika peaks minu meelest arvestama sellega, et me oleme alati valmis kõike kritiseerima, oleme valmis sõna võtma naaberriikide osas, kõik on seal kehvasti ja Euroopa Liidus äh, kõik justkui nagu suhteliselt hästi. mina arvan, et äh, me peaksime tegelikult õppima ära ka selle, kuidas inimesi äh, kiita, et kuidas tunnustada seda, Äh, millised on olnud head arengud nendes riikides, äh, meie naaberriikides, no seesama Liibanon näiteks ja Türgi ja Jordaania, jah, probleeme nendes riikides on, aga samas tuleb ka tunnistada, et nemad on pagulased vastu võtnud. Nemad, äh, terved ühiskonnad, on palju rohkem panustanud kui meie, rikkad eurooplased me küll räägime kogu aeg sellest, et me oleme väärtustel põhinev äh, ühendus, no ausalt öeldes, äh, milline see tegelikkuses siiski ikkagi välja näeb, see meie väärtustel põhinev ühiskond. ja veel üks mõte. tuleviku perspektiivi silmas pidades ja Euroopa Liidu abikavasid kui selliseid mina arvan küll, et abi peaks tulema Euroopa Liidu abiorganisatsioonide vahendusel, meie ei peaks siin hakkama looma mingisuguseid lisaorganeid või tasandeid, meil ei ole ei ekspertteadmisi, ÜRO-s need teadmised on, neil on ka selle jaoks personal ja kui me neile lisavahendeid anname, siis äh, nemad kindlasti lahendaksid seda, selle asja hoopis paremini ära ja kui Euroopa Liit ka omalt poolt ekspertteadmisi saadaks, oleks veelgi parem, aga kui Euroopa Liidu äh, stardi positsioon on see, et meie peame alati ise midagi kokku klopsima, siis see tähendab seda, et selleks läheb aega ja alguses on ka see õpiprotsess väga pikk, sest et äh, õpitakse ju ikkagi alati enda vigadest miks me ei peaks toetama ÜRO-d ja UNICEF-i, kes teevad väga-väga väärtuslikku tööd väga rasketes oludes ja ma olen küll mõelnud sellele, et kas ma ise suudaksin üldse seda humanitaartööd teha nendes pagulaslaagrites ja ma pean tunnistama, et äh, ma ei julge küll praegu arvata, kuidas ma vastaksin, sest see töö on erakordselt raske ja kui me mõtleme ka sellele, et inimesed tahavad ju edeneda äh, ka karjääri teel, siis äh, olukorras, kus kõike napib, on see ju võimatu ja meeles on see, et äh, kui me käisime koolis ja küsisime äh, nende käest, et milline nüüd olukord on, vastasid koolis töötajad, et me ei jõua kogu aeg mõelda sellele, et kust saada lisavahendeid, vaid et nad peavad suunama oma energia tulevikku ja et nad peavad äh, panustama tulevikuvisioonidele ja ma arvan, et selles on õppida ka meil, eurooplastel. Need äh, ressursid, äh, mis meil on saadaval, on võimalik neid kasutada ka teistmoodi, alati ei ole vaja lisavahendeid, vaid suunata energia kuidagi teistmoodi, kuigi seal jah, kus me käisime, on neid lisavahendeid hädasti vaja tahtsin veel tänada ka meie delegatsiooni esimeest, liikmeid ja tahan tänada meie sekretäriaati ja ma loodan, et äh, Ammanis ja Beirutis äh, meie delegatsioonid äh, saavad ka meie tänusõnad kätte, nad on ära teinud suure töö selle delegatsiooni visiidi käigus ja ausalt öeldes alati, kui me oleme käinud nendel visiitidel, siis ähm, alati ei ole olnud meie Euroopa Liidu esindajad seal küll nii ähm, äh, pädevad ja, ja igal juhul avas see palju äh, minu jaoks see visiit äh, ja ma tõesti loodan, et Euroopa Liit kõikide teistega koos ponnistab selle nimel, et Süürias rahu seatakse jalule, sest et enne seda olukord seal kindlasti ei saa paraneda. aitäh! suur tänu! proua Vana ja härra Fernandes käisid ka meiega delegatsioonil kaasas, keda täna ei ole. ja nüüd ma annaksin sõna ühele kolleegile, kes ei käinud äh, sellel missioonil, aga soovib sõna, härra Sine Enidos. suur tänu, härra esimees. ma kuulasin tähelepanelikult seda, mida Te rääkisite oma reisist Jordaaniasse ja Liibanoni. Te saite mm, üsna hea pildi selle kohta, härra esimees, milline olukord on ja kolleegid veel seda täiendasid. see oli tõesti väga liigutav, et äh, oli võimalik äh, käia ja vaadata ja kuulata seda, kuidas seitsmeteistaastased esitavad tõesti küsimusi, et mis saab nendest, milline on nende tulevik. ma käisin ja ikka ja jälle räägitakse selle probleemi kontekstis Türgist, Liibanonist ja Jordaaniast, kes on võtnud vastu väga palju Süüria pagulasi, aga ma tahtsin paari sõnaga rääkida sellest, mis toimub Süürias, ma käisin seal hiljuti meie esimees ütles, et äh, Euroopa äh, ei ole tegelikult äh, ei poliitilisi menetlusi ega ka välispoliitilisi ähm, meil ei ole neid vahendeid ja kui meil need vahendid oleks, siis meil oleks võimalik see probleem välja juurida. Süüria kriis ja Süüria sõda sellel on olnud väga selged mõjud Türgile, Liibanonile ja Jordaaniale ja sellest on saanud lisaprobleem. mina käisin Damaskuses äh, ja minu meelest oleks äh, humanitaartöö äh, poolelt küll väga kasulik see, kui Euroopa Liit midagi teeks ka näiteks haiglate heaks kes Süürias praegu seal on. ma olen, ma nägin seal äh, noorukeid, kellel oli puudu üks või teine jäse ja seitsmeteistaastased äh, on nendes haiglates äh, voodisse naelutatud sellistes valudes, et nad ei suuda isegi oma emale silma vaadata. ikka ja jälle nägin ma selliseid juhtumeid seal ja ma arvan, et kui me ise oma silmaga näeme see, sealseid olusid, siis äh, tekib tunne, et tuleb kohe reageerida. samas äh, olime tunnistajaks ka sellele, et mõned UNESCO kultuuripärandi UNESCO kultuuripärand on ohus, Palmiras näiteks, äh, Palmira elanikud on lahkunud oma kodudest, mungad on lahkunud kloostritest ja üritavad esita-, ehitada üles nendest varemetest uued öö, äh, hooned. ja seega minu meelest tuleks kaardistada see, et kus see sõda praegu on ja kus selle kriisi kese on. suur tänu! me kohtusime ka Euroopa institutsioonide esindajatega Süürias ja nüüd siis ka Liibanonis ja kõik Euroopa saatkonnad on äh, seal suletud. Süüria konflikti alg-, algusest ainult Tšehhi Vabariigi saatkond on veel lahti ja olukord on see, et Süüria, selline, et Süürias tõesti on äh, humanitaarolukord äh, õudne. Aleppos on hävitatud ja Süürias on rahvaliikumisi väga suuri ja inimesed elavad äh, meeleheitlikes oludes ja tegelikult ametkonnad, äh, Süüria režiimi ametkonnad piiravad, äh, nende vahendid on väga piiratud. aga teil on täiesti õigus, tuleb rõhutada seda, et me peame nõudma seda, et ja tundlikult nõudma seda, et humanitaar abi jõuaks Süüria rahvani, kellest kellel on seda vaja. härra Pööge aga palun. suur tänu, härra esimees, selle väga huvitava ülevaate eest lisaks sellele ka need emotsionaalsed aspektid selle kohta, mida kolleegid kohapeal nägid. ja, ja see on ju üht või teistpidi otseselt seotud sellega, mida me nägime Türgi visioonil ja mida me kuulsime pärast seda delegatsiooni. väga palju mõtlemapanevat ütlesid äh, kolleegid selle visiooni koht-, visiooni kohta ja missiooni kohta ja ma ei hakka seda siin kõike kordama. aga ma tahaksin omalt poolt ka paar märkust teha mis äh, tegelikult ähm, tulenevad äh, sellest, et kui me mõtleme sellele, et mida me peaksime tulevikus tegema eelarve Ehm, mõttes ehm, nende pro probleemidega seoses. tõesti, praegu on niimoodi, et ehm, need riigid on Süüria vahetud naaberriigid, nendel on seega ees väga tõsised probleemid ja lõppkokkuvõttes me peame seda ka tunnistama, et need riigid on rohkem ära teinud kui Euroopa Liidu suured riigid seda on teinud humanitaarabi andmisel ja me peame selle tõesti ka omaks võtma ja mõtlema sellele, mida, mis üldse meie ühendust veel täna koos hoiab ja millised on need põhiväärtused, millest me nagu üheskoos lähtume ja mida me Euroopa Liiduna äh, ülemaailmsel tasandil peaksime esindama. aga kui me vaatame seda, kuidas äh, meie meetmeid rahastatakse, siis mulle on jäänud see mulje, et äh, öeldi, et sügiseks kõik need äh, sammud, milles me oleme ühi-, ühi-, millega me oleme ühinenud, et sügiseks peaksid kõik need meetmed oleksid äh, käivitatud. aga arvestades kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kogemusi, peame juba täna muret tundma selle pärast, mis tuleb homme saavutada, näiteks me ei saa ei, ei ei lubada sellist olukorda, kus näiteks haridussektorile minevad vahendid lihtsalt katkevad aasta lõpus, kuna meil ei ole enam vahendeid ja lisaks sellele eh, peab me rõhuma sellele, et eh, rahvusvaheline finantsabi peaks olema paremini planeeritud ja see peaks olema prognoositavam. toon mõned arvud. see niinimetatud ÜRO hädaabifond aastal kaks tuhat neliteist oli neil nelisada üheksakümmend miljonit, aga kriisi tipphetkel aastal kaks tuhat viisteist oluliselt vähem vahendeid ja küsimus on selles, et kas me suudame üldse seda ülesannet siis teha. kas meil on võimalik saavutada mingisugune plaanitavus üldse rahvusvahelise abi puhul ja, ja millist rolli võiks selles mängida Euroopa Liidu eelarve? sest et äh, ka väga paljude ÜRO meetmete puhul oleme meie ju peamised rahastajad oma eelarvest ja seega ma paluksin, et komisjon äh, selgitaks äh, meile seda, kuidas äh, nemad seda ette näevad, et, et meil oleks mingisugune ülevaade nendest rahastamisest, sest et iga kord me ei peaks jälle ülepeakaela tegutsema hädaabiolukordades ja samas kaotame oluliselt aega, mida meil tegelikult nendes olukordades ju hoopiski ei ole. Inta Äh, komisjonis me rääkisime Jens Kaieriga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvest, rääkisime finantsraamistiku äh, revisjonist äh, ja Aafrika fondi ja Madat fondi mm, puhul me pidime tunnistama seda, et liikmesriigid ei ole seda piisavalt rahastanud, neid fonde ja panused liikmesriikide poolt äh, tegelikult on miinimumpanused lihtsalt selleks, et nad veel juhtivkomisjonides saaksid istuda ja loodavad siis seda, et abiorganisatsioonid justkui nagu panustavad. nii see ei saa ju jääda ja selle ma tahaksin ka selgelt välja öelda. kui need asjad ei muutu, siis see on ka viimane kord, kus mina selliseid lisafonde üldse toetan. parlament ei tohi käest anda oma otsustusvõimalust nii et see oli see hädaabifondide kohta teie te,, hädaabifondide kohta. teine puudutab äh, meie pikaajalisi perspektiive, see sõltub ju kõik sellest, et äh, need riigid, kes on suure surve all, nagu need nimetatud äh, Jordaania, Liibanon, kes kõik kannatavad väga tõsiste sisepoliitiliste probleemide all, need on ju ka meie naaberriigid, kes on kokkuvarisemise äärel nii et äh, kuidas me saame oma äh, vahendite juures aidata nende piirkonna, selle piirkonna stabiliseerumisele, see puudutab nii eelarvet kui ka mitmeaastast fin-, finantsraamistikku, me ei pea mõtlema ainult finantsvahenditele, vaid ka strateegilistele äh, majanduslikele ja poliitilistele lähenemistele, sellepärast nagu me näeme, praegused pikad partnerlusvahendid ei ole toonud kaasa stabiliseerumist nendes riikides. ja härra esimees, tunnistajaks oleme me ka sellele, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvemenetluse puhul äh, kui me rääkisime pagulasteemadest, siis me oleme kogu aeg äh, kaheteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda aasta komisjoni eelarveprojekti võtnud aluseks, aga samas me näeme seda, et proua Mogherini koos Franz Timmermansiga juunis ilmselt esitab äh, suure ettepaneku, mis eeldab ka väga suuri investeeringuid Põhja-Aafrikasse, aga üldiselt ka meie naaberpiirkonda ja lisaks sellele öö, äh, räägitakse vahenditest, mis äh, muidu peaksid olema kasutatud kusagil mujal. et suunatakse vahendeid siis äh, rändepoliitikasse. see on asi, millest meie kolleegid äh, juba on ka siin majas välja öelnud ja on poliitilise debatti need aspektid sisse toonud mis iganes, äh, kui iganes paindlik see komisjon on, on küll vajalik, aga sellest tõusetub kohe järgmine küsimus. kui proua Mogherini kuulutab, et äh, juuni alguses ei oodata ära Brexitit, no hea küll, see on ka õige, kui Mogherini nende ettepanekutega välja tuleb, siis loodetavasti kahekümne kaheksanda juuni ülemkogul äh, võtab nõukogu ka need plaanid vastu ja siis on tegelikult äh, jällegi asjad nii nagu ikka. Intas ütlesin ma samuti, et Euroopa Nõukogu ei ole seadusandja ja me peame mõtlema, et äh, kas meie koda ei peaks pöörduma Euroopa Kohtu poole, kui kogu aeg valitsus juhid äh, ja ma tunnen suurt sümpaatiat nende isikute vastu, aga ikka ja jälle tegelevad nad seadusandluse ja, ja eelarvega me võiksime kogu, kohe siis oma koja siin kinni panna ja koju minna, kui nii on, et ainult nemad otsused, otsustavad. ja küsimus on, et kas me lubame seda või on veel enne kahekümne kaheksandat juunit võimalus rõhutada seda, et äh, komisjon ei peaks läbirääkimisi pidama ainult komisjoniga, vaid et äh, ja et parlament jällegi kuidagi jäetakse seal maha või on siiski meil võimalus öö, äh, neid istungeid, mis meil selle kuupäevani on, kasutada ka nende küsimuste arutamiseks, et me oma positsioonid saaksime võtta. sest muidu me oleme jälle sellises olukorras, nagu paljude teiste küsimuste puhul, Euroopa Nõukogu võtab mingisuguse otsuse ja meie oleme siis lõpuks ainult peanoogutajad ja ma tahaksin, et me mõtleksime sellele väga tõsiselt et äh, kuidas me äh, sekkume komisjoni töösse selles mõttes, et parlament siiski enne Euroopa Nõukogu äh, võtaks oma seisukohad. et selline vääritu mäng institutsioonide vahel ükskord lõpeks. Merci. aitäh. täna pärastlõunal arutame muudatusettepanekuid kolleegide Olbricht ja Tomaa raportitele aga ma saan aru, et tegelikult hääletus toimuks pigem juuni lõpus. jah, tõesti tõsine teema. proua Niiri Ada. jah, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sellel missioonil käisid. ma usun, et me saame tegelikult aru, mis toimub alles siis, kui inimesed käivad koha peal ja tihtilugu äh, see, mis me teeme, vajab ikkagi ka nende inimeste äh, panust, kes kohapeal on. nüüd hariduse kohta väga oluline on see, et me vaataksime, kuidas me edasi liigume, kuidas me tagame, et ka pikaajaliselt on olemas, äh, on rahuldatud haridusvajadus ning muidugi pikaajaline lahendus ka konflikti lahenduse osas, me peaksime vaatama, kuidas äh, me saame äh, läbirääkimistele kaasa aidata, kuidas me saame neid lasta toimuda, sest vastasel olukorral see olukord äh, ei lõpegi kunagi ära. ma arvan, seega me peaksime tõesti omama pikaajalist strateegilist äh, nägemust sellest, kuidas edasi liikuda, kuidas me saame ära kasutada oma vahendeid. et jah, aitäh kolleegidele siin räägitu eest jah, aitäh, proua Nirjada. unustasin äh, unustasin äh, mainida äh, kõikide kolleegide nime äsja, kes osalesid missioonil, ma usun, et te vabandate mind, äh, suur aitäh teile kõigile ja need kolleegid, kes ei osalenud missioonil, ma usun, ka mõistavad, kuivõrd tõsine on olukord kindlasti mm, koostame ka raporti missiooni kohta ning seda tutvustame varsti mõnel koosolekul. ise panin kirja ka mõned mõtted ja need on veebis kättesaadavad. eile õhtul avaldasin need selleks, et mitte unustada aga äh, kuulates Anneli Jäädenmägid, härra Omar Šiid või Kardia Zabali, siis jah, tõesti on asju, mis vajaksid sinna veel lisamist ja koos, koos me saame koostada mm, oma raporti ja teha soovitusi. võib-olla selle alusel saaksime ka anda uut hingust kogu sellele ettevõtmisele, aga Reemelt pöökeid kutsuksin üles sellega liituma. mitmeaastane finantsraamistik selle osas, me ei saa ütelda jah, et Euroopa oleks äh, väga ennetanud midagi, kaks tuhat viisteist me vähendasime äh, assigneeringuid äh, rändepõgenike jaoks aga sellele aastale eelnesid ju kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat üksteist, me ei suutnud seda ette näha. ning nüüd on loodud tingimused kriisiks, mis ei lõpegi niipea. tagajärjed Euroopale on muidugi väga tõsised, ka humaan äh,, humaantasandil. tegemist on meie väärtustega, äh, mis äh, on siin mängus. aga kõigest sellest räägime kindlasti veel. Äh, kas proua Mogherini poolt öeldu kui ta parlamendi ees oli kümnendal mail äh, Strasbourgis, ta ütles, et kui lubatakse raha, siis sellega kaasnevad koheselt ka rahastatud projektid. ma loodan, et meil avaneb veel uusi võimalusi seda kontrollida, sellepärast et mitmeaastane finantsraamistik, kus kaheksakümmend protsenti Äh, signeeringutest antakse tagasi liikmesriikidele läbi ühise põllumajanduspoliitika ja sotsiaalfondi, äh, siis lõpptulemusena kriisiolukorras ei ole meil midagi. Euroopa jaoks äh, tähendab see seda lihtsalt, et me näitame kõigile, kuivõrd jõuetud me oleme. kõik põgenikud, kellega me kohtusime, ütlesid, et nad tahtsid koju tagasi minna, aga nad saavad seda teha ainult siis, kui on rahu tagatud Süürias, Süürias esmaspäeva õhtul rääkisin Amani tagasi äh, pöördudes kahe äh, rühmaga äh, külastasime viiendat korrust ühes Äh, elumajas, seal oli kaheksakümmend kaks äh, trepiastet. Äh, mitte minu jaoks ei olnud see vaevaline, vaid ma pean silmas ikka neid, kes seal elasid. seal oli Süüria perekond seitsme täiskasvanud lastega, kellest kuus omavad tõsist füüsilist puuet. katet-, liikumispuudega lifti muidugi ei olnud selles hoones mida teeb ometigi Euroopa selleks, et lõpetada laste ja, ja ka täiskasvanute maha tapmine Süürias? lahendus saab olla ainult poliitiline. kas Euroopa tegelikult ka osaleb selle poliitilise lahenduse väljatöötamisel, me näeme, et ameeriklased on osalised, ka mm, Putin, ka Iraan, ka Pärsia lahe riigid mis rahastavad äh, relvastumist, aga mida teeb Euroopa, mida teeb Euroopa? lisaks humanitaarprobleemide äh, lahendamise kahekümne esimese sajandi hakul võib-olla peaks äh, Euroopa Liit ka üles näitama siin poliitilist ambitsiooni. see on jällegi teine küsimus, aga Euroopa Parlament äh, on kindlasti üks koht, kus selline arutelu peaks aset leidma. loodetavasti ka kõik meist osalevad, et me ei oota ära, et nõukogu midagi hakkaks otsustama äh, ning et äh, parlament lihtsalt võtab teadmiseks nagu notarid Äh, seda, mida siis meie valitsusjuhid ja riigipead otsustavad. väga huvitav äh, arvamuste vahetus oli praegu, tänan teid, et te osalesite niivõrd äh, kirglikult. suur aitäh ka meie komisjoni sekretäriaadile. ja me jätkame siis tööd raporti koostamisega. nüüd aga saame edasi liikuda ja minna paranduseelarve projekti juurde kaks tuhat kuusteist, tegemist on teise projektiga ja raportööriks on meie kolleeg Jose Manuel Fernandez. täna hommikul ta ei saa kahjuks siin viibida ja ta palus minul Äh, seda missiooni täita, mis äh, muidugi oli suur au minu jaoks, kuid mis samuti tekitab minus mõningat hirmu, nii et ma nüüd asendan meie üldraportööri kaks tuhat kuusteist eelarve küsimust. tegemist on äh, kevadise tavalise paranduseelarvega, kevad on ikka selline sobiv aastaaeg eelarvete jaoks äh, Äh, aga mitte järgnevate aastate jaoks, sellepärast et me peame ootama, kuna komisjon soovis veel täpsustada äh, oma hinnanguid, eriti just põgenike äh, kuludega seoses. ja komisjon tuleb alles juuni lõpus oma ettepanekuga välja. seega tegemist on siis suviste, mitte kevadiste hinnangutega. nüüd aga kaks tuhat viisteist eelarveaasta ülejäägi kohta, mille, mis pandi paika kolmekümne esimene märtsil kaks tuhat kuusteist, see, et kaks tuhat viisteist eelarveaasta ülejääk on üks koma kolm miljardit eurot see tähendab seda, et liikmesriikide panus on äh, vähenenud, väheneb äh, Euroopa Liidu eelarvesse, nii et tegemist on äh, pigem hea asjaga e liikmesriikide eelarve jaoks, aga Euroopa Liidu eelarve jaoks pole sellel mingit tagajärge. siinkohal äh, paluksin, et Silvano Presa äh, komisjoni eelarveüksuse peadirektorit sõna võtta, et tema võiks meile tutvustada siis peamisi aspekte sellest paranduseelarve projektist number kaks ja seejärel selgitan mina meie kolleegi Fernandesi seisukohti, palun. Merci, monsieur le president. aitäh, härra esimees. nagu te märkisite, on tegemist klassikalise paranduseelarvega vastavalt artiklile kaheksateist finantsmääruses ning see tuleb koostada vähemalt viisteist päeva või kaks nädalat pärast märtsikuiste raamatupidamisandmete saamist. see täiendav raha, mis on laekunud ja tuleb eelarvesse kanda, on arvutatud vastavalt metodoloogiale, mis tuleneb omavahendite määrusest. selgitusmemorandum, mis on paranduseelarve lisatud, toob selle metodoloogia välja, näitab, kust see raha pärineb. esimene tabel, mis seletuskirjas on ära toodud, lähtub siis, algab siis erinevusest kulude-tulude vahel, vaatab neid väljamakseid, mis on tehtud kaks tuhat viisteist ajal, võrdleb tuludega, mis laekusid aasta vältel. ning äh, siis võtab arvesse ka tühistatud assigneeringud, mis kanti edasi kaks tuhat neliteist aastast kaks tuhat viisteist aastasse. võtab need tühistamised arvesse, kui vahendeid ei ole ära kasutatud täielikult ning arvestab samuti assigneeringuid, mis Mm, määrati kindlaks kaks tuhat viisteist eelarves ja on edasi kantud aastasse kaks tuhat kuusteist, sellepärast et need assigneeringud ja vastavad rahad on jäänud praegu arvestusse ja võimaldavad äh, lõpetada nende projektide rakendamise vastavalt tingimustele, mis on ette nähtud finantsmäärustes. selle arvestusmetoodika tulemusel saadi tõesti üks koma kolm miljardit ülejääki, praktiliselt kolm neljandikku sellest summast tuleneb äh, tulude poolelt, tulude poolest ja üks kolmandik umbes või, või pool sellest kolmandikust tegelikult tuleb trahvidest, trahvitulust, mis äh, on nüüd lõplikuks saanud pärast kaks tuhat viisteist viimast paranduseelarvet aasta lõpus ning teine osa tuleneb äh, kulude poole puuduvast, puudulikust projektide rakendamisest ning see kajastub teises tabelis, mis on ära toodud äh, paranduseelarve seletuskirjas. enamus tulude poole ülejäägist pärineb omavahend- või on seotud omavahenditega ning äh, seostub traditsiooniliste omavahenditega käibemaks, GNI, siis rahvatulu pool ning üks asi, mis siin puudutab neid summasid, on vahetuskurss hetkel, kui omavahendeid koguti või siis omavahendid siis regulaarselt kogutakse ja GNI või siis rahvamajanduse kogutulu ülekanded, mis arvestatakse Eurotsoonist välja jäävate riikide rahvuslikus vääringus ning äh, arvestatakse siis ümber eurodesse vastavalt hetke turukursile, mis äh, tekitab teatud erinevused algsete projektsioonide tulupoole osas ja reaalsete summade vahel ning äh, sealt tekib erinevus siis algsete projektsioonide ning aastalõpu tulemi vahel. ning äh, si-, siin mängib kaasa ka ümberarvestus, äh, mis tehakse seoses tagasimaksega Ühendkuningriigile, mis arvust-, arvutatakse viie aasta lõikes ning ka siin mõjutab asja vahetuskurss. nii et kõik see annab meile kolm neljandikku tulude poole ülejäägist, sada kaheksakümmend miljonit umbes tuleb siis eh, lõplikult jõustunud trahvidest ning eh, kulude poolelt on siis tegemist summadega, mis jäid üle, kuna sada kaheksakümmend seitse miljoni osas, miljoni ulatuses jäi kulutusi tegemata, üle poole sellest summast kulude poolelt on seotud eh, halduskuludega institutsioonidelt, komisjoni välistelt institutsioonidelt ning äh, võrdluseks võib öelda, et komisjoni poolel on jäänud kulutamata üheksakümmend kaks miljonit ning teiste institutsioonide lõikes siis üheksakümmend neli miljonit. Äh, komisjoni rakendatav eelarve osa on kolmkümmend seitse korda suurem kui see, mis jääb teistele institutsioonidele. nii et mm, see selgitab lühidalt äh, teise paranduseelarve sisu. finantsmäärus näeb ette, et paranduseelarve saab äh, puudutada üksnes ülejääke, mitte muid summasid. ning äh, vastavalt raportööri esialgsele seisukohale mina toetaksin raportööri soovitust ja komisjon loodab, et pärast asjaomaste institutsioonide kokkuleppe saavutamist nõukogus ja parlamendis kiidetakse paranduseelarve heaks võimalikult ruttu ning see tekitab äh, siis samasuguse olukorra, nagu me nägime eelmisel aastal paranduseelarvega seoses ning äh, võimaldaks sujuvalt lõpetada või edasi minna kaks tuhat seitseteist eelarve menetlemisprotsessiga, aitäh! aitäh, härra Bessam, aitäh, härra direktor, teile nende selgituste eest, te äh, juba rääkisite nendest soovitustest, raportööri soovitustest, äh, mida ma lubasin teile alles pärast rääkida, pärast oma kolleegide sõnavõttu, aga tõesti, kolleeg Fernandes soovitab heaks kiita ja arvesse võtta siis paranduseelarve, teise paranduseelarve kaks tuhat kuusteist osas ning kutsub üles liikmesriike neid üks koma kolm miljardit eurot summat kasutama usaldusfondide toetamiseks, oma kohustuste täitmiseks nende suhtes Aafrika osas eriti, Türgiga ka seoses ning äh, kõik see puudutab pagulaskriisi, millest me täna hommikul juba rääkisime seoses oma lähetusega Jordaaniasse ja Liibanoni. Jose Manuel Fernandez rõhutab, et me peaksime äh, seoses siseriiklikust rahvatulust tulevate omavahenditega kasutama kõik äh, ülejäägid, trahvitulu, kulutamata rahad ära seal, kus meil seda raha vaja on ning et äh, kõike seda tuleks arvesse võtta ka ka sisuliselt äh, finantsraamistikus, sest äh, sest kui me jagame selle raha tagasi nii-öelda dividendidena liikmesriikidele, siis sisuliselt ei ole nii-öelda üldkogu saanud heaks kiita veel neid, seda arvestust. me ei ole saanud kontrollida arvestust nii-öelda, kui me lähtume siis klassikalisest ettevõtte skeemist ning äh, oleks vara need ülejäägid liikmesriikidele tagasi kanda. sest meil ei ole veel kontrollitud neid kontrollikojas, kõiki neid dokumente. nii et ma loodan, et see edastab teile õigesti ja täpselt äh, minu kolleegi raportööri seisukohad ja nüüd on teil võimalus sõna võtta. keegi sõna võtta ei soovi tundub, et äh, kolleeg Pressa sõnavõtt vastas kõigile meie küsimustele, võib-olla siiski üks väike küsimus minu poolt. meil on positiivne saldo vahetustehingute osas äh, kaks tuhat viisteist ja võib-olla te saaksite meile rääkida kõige olulisematest tehingutest, millest tulenevalt see ülejääk tekkis vahetusoperatsioonide osas, vahetustehingute osas. aitäh, härra esimees! Äh, see on seotud vahetuskursiga mida kasutatakse siseriiklike, siis oma, omavahendite igakuise ülekandmise osas, kui ma, ma räägin just rahvamajandus, rahvatulu arvestuse osas, kus lähtutakse viimasest olemasolevast vahetuskursist ning eurotsoonist välja jäävate riikide puhul toimub siis eh, ümberarvestus riiklikust vääringust eurodesse vahetuskursi alusel, mis kehtib konkreetsel kuul ning eh, sellest tulenevalt võib tekkida nii positiivseid kui negatiivseid nihkeid võrreldes algsete projektsioonidega, sõltuvalt siis eh, Äh, sellest, kuidas on liikunud eurokurss ja kuidas on liikunud vastava liikmesriigi vääringu kurss. ning kaks tuhat viisteist jooksul oli siis see trend niisugune, et igakuised need vahetused eurodesse äh, andsid meile positiivse tulemi, tulemi, sellepärast et euro kallines kaks tuhat viisteist. see sõltub sellest, mis vääringu suhtes me seda hindame. esimees ilma mikrofonita jah, naelsterlingi suhtes. E, mitu vääringut on veel, mis jäävad Eurotsoonist välja. nii et e, arvestused on tehtud vastavalt metoodikale, millest ma rääkisin ning ümberarvestus brittide tagasimakse osas samuti, mis iga aastal arvutatakse üle vastavalt neljale eelnevale aastale. nii et äh, kõiki neid mõjusid arvestades on siis vahetuskurssidega seotud tehingud kaks tuhat viisteist sada kahe, kakskümmend kaks miljonit eurot andnud täiendavat tulu. aitäh, head kolleegid! nii palju siis paranduseelarvest number kaks. märgin, et lõplik raport tuleb hääletamisele viieteistkümnendal või kuueteistkümnendal juunil ning viisteist ja kuusteist juuni tuleb meil komisjonis siis hääletus. ja, ja siis võiks see dokument jõuda täiskokku kuuendal juulil kakskümmend kuus mai, ülehomme on muudatusettepanekute esitamise lõplik tähtaeg ning nüüd on sõna kolleeg Negreskul, kes on raportöör seoses globaliseerumisega kohanemise fondiga ning seoses Enonationali juhtumiga. aitäh, härra esimees. raportis räägitakse äh, Belgia algatatud projektist üks koma kaheksa miljardit, miljonit eurot, mis äh, on ette nähtud kompenseerimaks problo-, probleeme, mis tekkis Valloonia provintsis Belgias, asi puudutab äh, neljasadat kaheksakümmend töötajat, kes äh, vabastati töölt ehitusettevõttest ning äh, nendest on kolm, nendest töötajatest on kolm noort, kellel ei ole muud tööd ega kes ei, ei õpi ning kõik see raha on ette nähtud selleks, et nad töö, lõimida tööturule või tagada neile ümberõpe või aidata neil äh, alustada ettevõtlusega ning projekti kogumaksumus on kolm miljonit eurot ning Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondist, nagu ma ütlesin, on siis küsitud üks koma kaheksa miljonit eurot ehk veidi üle poole vajalikust summast selle projekti teostamiseks. taotlus esitati viisteist detsember kaks tuhat viisteist asi puudutab siis eh, endise Caterpillar ettevõtte ja tema regionaalsete partnerite töötajaid ning nagu projekti taotluses on kirjas, on need eh, töökohad kadunud seoses globaliseerumisega, konkurentsivõime vähenemisega ning eh, ettevõtete väljakolimisega siis riikidesse, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid ettevõtete liikum-, liikumisega nendesse teistesse riikidesse. ning äh, see jätkab juba projekte, mis selles regioonis on rakendatud, äh, tuhat nelisada töötajat kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kolmteist, vabandust, kõneleja parandab ennast, kaotasid tööd äh, selles piirkonnas samade probleemide tõttu ning seetõttu on meil koostatud raport Euroopa globaliseerumise kliimamuutustega kohanemise fondiga seoses selle ettevõtte suhtes ja teil on võimalik praegu siis teha oma ettepanekuid selle raportiga seoses, kui teil neid on. aitäh, head kolleegid, aitäh äh, siis selle arvamuse eest, kas on märkusi, härra Denanu. kas me oleme kontrollinud, et globaliseerumisega kohanemise fondi raha täiendaks äh, siis siseriiklikku panust vastavalt siseriiklikule seadusandlusele, kas see on õige? jah, tõesti, meil see probleem on, Anne Kresku vastab. vastavalt sellele, mis komisjon meile esitanud on, on see projekt kooskõlas Euroopa Globaliseerumise Fondi põhimõtetega ning nagu juba märgitud, on, on pea pool raha tuleb siis ka Belgia riigilt, kes kaasfinantseerib seda projekti ning ma kujutan ette, et võib-olla on seal laekunud ka mingeid muid äh, rahasid või toetusi, aga meil selle kohta infot ei ole, võib-olla komisjon saab selle meile tagada. Äh, komisjon, kas äh, soovite midagi lisada, mulle tuleb meelde üks, üks asi, mida ma kontrollisin oma riigis, sest tegemist on vahenditega, mis on ette nähtud liikmesriigile toetava meetmena. härra Plessa. aitäh, härra esimees. tegemist on siis olukorraga, kus vastuvõetavustingimused näevad ette, et tuleb arvestada siseriiklikke mehhanisme, mis on ette nähtud ja et fond ei asenda liikmesriikide panust, liikmesriigi panust, vaid ainult toetab seda. ning et see on suunatud koondatud töötajatele ja see, see raha ei lähe ettevõttele endale. aitäh selle vastuse eest, ütleb esimees. Eh, mis ei välista loomulikult täiendavaid küsimusi. Eh, sest tundub, eh, et me päris hästi seda mehhanismi ei mõista, aga kui küsimusi praegu rohkem ei ole, siis märgin ma, et muudatusettepanekuid saab esitada kuni hiljemalt teise juunini kell kaksteist. et viisteist juuni toimub meil hääletus, vabandust, äh, tööhõivekomisjon hääletab viisteist juuni ning viisteist või kuusteist juuni võtame me raporti vastu ja kahekümne kolmandal juunil läheb see dokument täiskokku. nüüd äh, oleksime me andnud sõna Clermont, kolleeg Clermondile, aga meil on praegu siin härra Droževski, kes on Valgevene delegatsiooni esimees ning kes peab äh, lahkuma kell kaksteist kolmkümmend, nii et Claire, kas äh, sa oleksid nõus sellega, et me võtame praegu delegeeritud akti küsimuse äh, Valgevene taga, tagatisfondi osas ning äh, käsitleme teie raportit pärast seda? kui see, kui me käsitleme seda täna hommikul, siis on kõik väga hea, pärastlõunase sessiooni algusesse ma tulla ei saa. aitäh, aitäh selle mõistva suhtumise eest. eelarvekomisjon soovis ära kuulata Euroopa Komisjoni seisukoha seoses delegeeritud äh, otsusega kahekümne viiendast aprillist, mille alusel Valgevene kantakse riikidesse mille, millele Euroopa investeerimispank saab anda Euroopa e Liidu eelarvest tuleneva garantii. ning härra Droževski, kes on Euroopa Parlamendi delegatsiooni Valgevenega suhete küsimuses esimees, on tulnud siia täna hommikul, aitäh talle selle eest ning olema, olemas on siin Karans Meridi, kes on naabruspoliitika ja laienemispoliitika spetsialist ja ka Euroopa investeerimispangast on meil Dirk Schubel, on, on meil inimene, Dirk Schubel on välisteenistusest Valgevene küsimustega tegelev spetsialist ja samuti Välimaal Saks. nüüd annaksin sõna meie äh, äh püsiraportöörile investeerimispanga laenude osas, Rebe Sabalile. ma usun, et märksa asjalikum, kui mind kuulata, oleks lasta rääkida ilmselt inimestel, kes soovivad selles arutelus osaleda. sest meil on juba varem olnud niimoodi, et kui komisjon saatis oma ettepaneku, siis EFTD suhtus sellesse väga kriitiliselt ning äh, märkis, et me peaksime selle delegeeritud otsuse vastu olema meil toimus koordineeritud kohtumine ning otsustasime, et äh, seda tähtaega tuleks pikendada tulenevalt sellest vastuväitest ning me peaksime koguma rohkem informatsiooni ja seetõttu ongi meil nii palju inimesi kutsutud siia. aga äh, olgugi, et see palju sõltub meie konkreetsest arvamusest, on siin äh, kahtlusi seoses selle selle riigi demokraatia seisukorraga ning institutsioonide seisukorraga selles riigis, aga samas, kui me seda toetust ei võimelda, siis see kahjustab projekte ja selle riigi elanikkonna olukorda. ja me peame samuti arvestama ka, ka seda, et äh, asjaomaste projektidega on seotud paljud reaalsed inimesed ning peaksime nüüd kuulama infot, mis tuleb meil Euroopa Parlamendi Valgevene delegatsioonilt ja teistelt spetsialistidelt ja tegema siis asjakohase otsuse. ja nüüd paluksingi siis sõna võtta delegatsiooni juhil, härra Roževskil, kes räägib meile siis oma arvamusest. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przede wszystkim chcę podziękować. head kolleegid, austatud esimees, daamid ja härrad, tänan mind siia kutsumast ning samuti selle eest, et olete väljendanud huvi minu arvamust kuulma. minu arvamus ei ole väga pikk. see keskendub kolmele elemendile. esiteks, see delegeeritud otsus Euroopa Komisjonilt aprillist on üldjoontes koostatud hästi. see esitab hea diagnoosi Valgevenest valitsevast olukorrast ning rõhutab et vastav otsus tuleb teha. olukord, nagu seda kirjeldatakse, on, on niisugune, et selle vastased äh, võiksid järeldada, et tegelikult seda otsust ei peaks tegema äh, formuleeritud on see dokument hästi ning sisaldab kõiki elemente, mis on vajalikud otsuse tegemiseks. teiseks, toetan koostööd Valgevenega. ning äh, toetan ka seda, et me peaksime taristu plaanis äh, Valgevenet aitama. ning äh, et kõigis koostööstaadiumites peaksime vaatama, et, et meil ikkagi asi edeneks, et saavutatakse edusamme. märgin samuti, et Euroopa Parlament on korduvalt öelnud, et koda, kodanike õigused Valgevenes peaksid olema tagatud paremini. et eh, poliitiliste eh, erakondade registreerimise protsessi tuleks täiustada ning et eh, me, me ei tohi unustada ka meediatööd puudutavat, puudutavaid standardeid. viimased kuud Valgevenes näitavad, et olukord siin ei ole kõige parem. on määratud palju rahatrahve. ning peagi toimub kohtuistung härra Šuškini asjas, kes korraldas või osales ebaseaduslikul kogunemisel. ning juhtumid, mis puudutavad opositsiooni ja seda taga kiusavad, neid on järjest rohkem. tahaksin rõhutada, et eh, minu Valgevenes viibimise ajal jäi mulle mulje, et Valgevene ühiskond finantsabi loomulikult väga hindab. uute investeeringute puhul tuleks selgelt ära näidata raha päritolu ning äh, mis on kõige olulisem, on siin raha, mis läheb kohaliku omavalitsuse üksustele, sest seal on, kasutatakse seda raha kõige paremini. kolmandaks, usun ma, et viimased otsused on seotud oluliste puudustega, nimelt nad on ajaliselt halvasti koordineeritud Euroopa institutsioonid esitavad oma tingimused. Valgevene ei täida neid tingimusi. ja siis eh, otsustatakse, et sanktsioone vähendatakse. ning minu hinnangul oleks parem, kui ajaliselt oleks need asjad ikkagi paremini koordineeritud ning see võimaldaks olukorda Valgevenes ka parandada. me nõuame, et Bologna protsessi rakendataks paremini, see on väga oluline noortele ning ka fütosanitaarkontrollid põllumajanduses peaksid toimuma paremini ning eh, siis peaksime jõudma viisapoliitika liberaliseerimiseni. ka valimismenetlust tuleks parandada, ent Valgevene riik ei tee siin eriti midagi praegu. käesoleval aasta septembris toimuvad parlamendivalimised ning meile on väga oluline, et opositsioon osaleks nendel valimistel märgiksin sellega seoses, et Euroopa Parlament ei ole tunnustanud Valgevene parlamenti ning usun, et me peaksime neid kohustusi paremini täitma ning lisaks äh, surmanuhtluse vastase memorandumiga, see on jätkuv probleem, see probleem muutub järjest teravamaks, sellepärast et äh, surmanuhtlusi viiakse täide Valgevenes. Euroopa väärtustest lähtuvalt on see, see punkt, mis meie jaoks on väga olulise tähtsusega ning lõpetuseks tahaksin märkida, et mina isiklikult toetan seda, et Euroopa raha kasutamist Valgevenes tuleks kontrollida paremini. siin suuri puudusi ei ole, aga mõned otsused on siiski niisugused, mida ei kontrollitud piisavalt. meil on esinenud juhtumeid, kus vahendid on välja makstud ilma Euroopa Parlamendi kontrollita. no need ei ole väga olulised asjad, aga ma tahtsin ometi märkida, et selle ära, et minu arvamus oleks siis eh, täielik ning äh, rõhutan veel kord, et ma toetan seda otsust, mis praegu tegemisel on, ent seda tuleks ajaliselt paremini koordineerida ning äh, täiendada. aitäh! Äh, te esitate oma arvamuses päris palju argumente, millest lähtuvalt võiks asuda negatiivsele seisukohale kas äh, Laurence Meredit saaks äh, omalt poolt asja valgustada? aitäh! Laurence Meredit äh, idanaabrusse direktoraadi direktor olen ning tänan väga mind siia kutsumast. tegemist on väga olulise momendiga Euroopa Liidu Valgevene suhetes ning äh, oleme selle üle päris pikalt mõelnud. kui lubate, austatud esimees, siis tutvustan lühidalt kolleege, kes võiks, kellest võiks äh, kasu olla selles arutelus, käibab meie üksuse juht äh, DGFM-ist, sellepärast et nemad tegelevad tegelikult selle delegeeritud akti ettevalmistamisega ning ka divisjoni juht välisteenistusest, kes samuti selle punktiga tegeleb Äh, komisjoni direktorina äh, lubage mul rääkida nüüd natukene põhjendustest ja selgitustest ja loomulikult, kui teil on küsimusi, millele mina või minu kolleegid saame vastata selle konteksti selgitamiseks, siis oleme valmis selleks. esimene taustapunkt on see, et Euroopa Liit on äh, kriitiliselt juba aastaid tegelenud Valgevene küsimustega ning rõhutatud on nende aastate vältel just kriitilisust pigem ja mitte nii palju ühistegevusi. aga mina ütleksin, et viimase paari aasta vältel on meil põhjalikult läbimõeldud ja kalibreeritud poliitika tulemusel meie hinnangul õnnestunud olukorda parandada Valgevenes ning äh, parandada, äh, see sõna on väga kaalutud, sest äh, loomulikult ei ole olukord Valgevenes niisugune, nagu ta on Moldaavias või, või Ukrainas ja teistes idapartnerlusriikides, nii et me räägime suhtelises plaanis. aga ikkagi on tegemist olulise arenguga meil on terve rida nõukogu järeldusi kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist aastatest, mis õigusega näevad ette üsna karmid meetmed ning neid meetmeid on komisjon koos välisteenistusega ka viimase nelja või viie aasta jooksul põhjalikult järginud ja täpselt järginud. aga ma ütleks, et ähm, vastavalt algsele otsusele kaks tuhat neliteist, kus Valgevenet ei sisaldunud, on meil, hoolimata sellest algsest otsusest oleme me näinud olulisi, olulist nihet tingimuste täitmises ning seetõttu olemegi me praegu nõukogule esitanud äh, selle akti muudatuse ettepaneku ning äh, ma olen valmis toetama seda, mida en-, eelkõnelejad ütlesid, et projektid on olulised Valgevene kodanikele, sest äh, see otsus, millest me praegu räägime, toob äh, selge majandusliku positiivse mõju neile. ma usun, et te kõik olete päri sellega, et äh, selle kriitilise vaatluse poliitika rakendamise lisaks tahaksime ometi, et Valgevene elanike elamistingimused paraneksid ning praegune asi, praegune otsus, mis laual on, sisuliselt ongi majandusvaldkonna otsus. ning äh, nagu te väga õigesti ütlesite, võimaldaks meil minu hinnangul siis äh, astuda märkimisväärse sammu inimeste elu parandamiseks Valgevenes ning äh, on seetõttu oluline. kui lubate mul tagasi pöörduda jaanuarikuusse kaks tuhat viisteist, kui nõukogu tõi välja kakskümmend viis meedet, mida nõukogu hinnangul Valgevene oleks pidanud rakendama, siis see võiks olla üks võimalik samm edasi, mida teha siis, kui äh, need nõuded täidetakse ning tegelikult me oleme olukorda järginud, jälginud tähelepanelikult ning äh, see, see otsus ei ole nüüd sündinud üleöö, et oi, järsku on need tingimused äh, täidetud. ei, me oleme väga põhjalikult äh, jälginud ajas seda olukorda ning võtmetähtsusega hetk oli augustis eelmisel aastal, kui vabastati poliitvangid, mis oli asi, mida me olime oodanud väga mitmeid aastaid. ja loomulikult see ei lahenda kõiki probleeme aga viisteist veebruar käesoleval aastal, sellest tulenevalt nõukogu lõpetas terve rea piiravaid meetmeid, mõned meetmed loomulikult jäid ja õigusega, aga igal juhul meile, äh, komisjonile ja välisteenistusele oli see oluline märk, sest äh, sellega kinnitati, millega kinnitas, nõukogu kinnitasid liikmesriigid, et äh, nad on arvamusel, et olukord Valgevenes on paranenud, nagu selgelt öeldakse ka järeldustes ning äh, sellest tulenevalt asepeasekretär, Euroopa Välisteenistuse asepeasekretär kutsus kokku esimese üldse koordineerimiskohtumise, paar nädalat tagasi see toimus, mis on esimene samm kus meil astuti laiemasse dialoogi Valgevene kolleegidega, mis võimaldas meil äh, tõstatada need mureküsimused, mis meil on ning äh, märgin siin näiteks ka surmanuhtlust, millest juba räägiti, tõesti, arutusel oli ka moratoorium käesoleval aastal toimunud kohtumisel Minskis, äh, aga loomulikult sellest ei piisa, sest me nägime, et ka hiljuti on paraku veel mitu väga kahetsusväärset otsust tehtud siin ning välisteenistuse kolleegid saavad seda täpsustada, aga aga veel kord, see otsus, mis praegu laual on, puudutab majandusvaldkonda. ning usume, et laiema poliitika osana idapartnerluse vallas eh, laiendades komisjoni osalust koos rahvusvaheliste finantseerimisorganisatsioonidega ning arvestades seda, et Euroopa Parlament on üles kutsunud meid äh, reaalselt mõjutama inimeste elu positiivses suunas Valgevenes, usun, et me saame märksa paremini mõjutada olukorda Valgevenes, kui me koos Euroopa Investeerimispangaga partneritena sellesse protsessi astume ning enne selle ettepaneku lauale panemist käisin ma ise Euroopa Investeerimispanga asepresidendiga koos Valgevenes ning arutasime väga avatud õhkkonnas meie Valgevene kolleegidega eri küsimusi, tagamaks, et äh, need tingimused, millele rajaneb meie lauale pandud otsus, oleksid tõesti täidetud. ning äh, meie arvamus on, et toimunud on selge edasiminek viimase paari aasta jooksul Valgevenes, siis pärast selle algse dokumendi vastuvõtmist, milles Valgevenet ei olnud või ei tunnistatud teda vastuvõetavaks, ning pärast siis ühislähetust Euroopa Investeerimispanga komisjoni poolt Minskisse käesoleval aastal öö, olemegi esitanud ettepaneku nõukogule, millest meie hinnangul tuleks Valgevene kodanikele palju kasu, kui me saaksime siis investeerimispangaga teha koostööd ja äh, neid rohkem kaasata. aga see kriitilise kaasamise poliitika on endiselt päevakorras ning äh, olgugi, et me teeme selle käesoleva ettepaneku seoses kahekümne üheksa muu meetmega, eh, jälgime me olukorda endiselt kriitiliselt, eriti arvestades sügiselt tulevaid valimisi ning äh, ma usun, et tegemist on väga olulise sammuga. Äh, meil tuleb ka inimõiguste alane dialoog pärast pikka-pikka aega ning esimene kohtumine toimub kuuendal-seitsmendal juunil, paari nädala pärast juba ning usun, et tegemist on väga olulise hetkega meie suhetes, see näitab, et välisteenistusega ja, ja välisteenistusega koos me loomulikult jälgime olukorda väga tähelepanelikult, väga meeldiv on siin teie ees viibida, loodan, et ma käsitlesin kõiki olulisemaid küsimusi, kui tahate, et ma midagi veel täpsustan, siis olen valmis seda tegema, aitäh! suur tänu ja annaksin nüüd sõna ECFIN-i peadirektoraadi esindajale. suur tänu, tegelikult on mul äh, väga vähe lisada selle poliitil-, sellele poliitilisele hinnangule, mille andis äh, ka juba parlamendi kolleeg, aga natukene taustaks millistest laenudest me räägime rahvusvaheliste ins-, äh, finantsinstitutsioonide puhul, sealhulgas investeerimispanga puhul Valgevenes, nagu te teate, investeerimispank on äh, aktiivne väga paljudes riikides vastavalt oma mandaadile, kus majanduslik areng on väga erinevatel tasanditel ja see ongi siis see kontekst, kus äh, neid laene antakse. laenud on nii poliitilise kui ka majandusliku arengu toetuseks ja see on toonud viimastel aastatel ka teatud arenguid Minskis kohtusime ka teiste finantsinstitutsioonidega, kes Valgevenes juba tegelevad, äh, Maailmapank siis peaasjalikult ja äh, Rekonstruktsioonipank EBRD, ja nemad keskenduvad äh, peaasjalikult ainult VKE sektorile. ja osaliselt ka siis kohalike omavalitsuste sektorile ja need on meie meelest just ka need õiged institutsioonid, kes on äh, ka poliitilise olukorra paranemise aluseks äh, Valgevenes. me eeldame, et investeerimispank keskendub just nimelt nendele osapooltele ehk siis VKE-dele ja omavalitsustele ja selles kontekstis me oleme seisukohal, et äh, välismandaadi laiendamine EIB-le kindlasti toetaks seda tööd, mida on Maailmapank ja Majandusrekonstruktsiooni Arenduspank juba, Arengupank teinud. suur tänu ja annaksin nüüd sõna nendele kolleegidele, kes sõna soovivad. Claire Moody. suur tänu arvestades seda, mida kolleegid ütlesid, te ütlesite, et Valgevenes on toimunud positiivseid arenguid aga mul jäi see mulje, et tegemist ei olnud mitte ainult positiivsete arengutega, vaid ka teatud valdkondades näeme me olulist olukorra halvenemist. ja minu meelest ei ole õige see, et meile joonistatakse pilt ainult ühest poolest, jättes kõrvale teise poole. ja minu teine küsimus puudutab eh, turvaklausleid. jah, te rääkisite, et jah, VKE-de toetamine ja ühiskonna toetamine laiemalt äh, ja see on kõik teretulnud, aga mingi, kas on mingisugused turva äh, elemendid ka sees äh, selleks, et tagada see, et ähm, tegemist on tõesti apoliitiliste üksustega. ja veel üks küsimus ajastuse kohta. Te ütlesite, et septembris on tulemas valimised. miks me tegeleme selle asjaga praegu, mitte aasta teisel poolel? mikrofon, palun. Valgevene delegatsiooni esimees, palun. ja siis härra Kölmel. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada selle viimase märkuse eest, sest et äh, mina tahtsin ka teie tähelepanu just nimelt sellele pöörata kui oluline on nimelt paremini koordineerida meie otsuseid, äh, paremini neid ajastada, neid tuleb ühtlustada sellega, millised on meie eesmärgid Valgevenes. minu jaoks on septembrikuised üldvalimised võtmetähtsusega. on nimelt kolme tüüpi tingimusi. kõigepealt, mis on siin olulised, õigus osaleda valimistel ja see on tõsine probleem praegu, teiseks valimiskampaania, mehhanismide kontrollimine, juurdepääs meediale ja nii edasi Eh, kui suur on juurdepääs eh, nendel meediale, kes on nii-öelda opositsioonis, kes on Lukašenka vastased ja valimisprotsess kui selline ja selles osas ongi kõige rohkem märkusi. ja nüüd potentsiaalsed kasusaajad, ma olen nõus sellega, mida öeldi, kui vahendid jõuavad otse omavahenditele ja VKE-dele siis äh, kontroll ja tõhusus äh, on äh, tagatud. sellel tasandil läheb kõik väga hästi, aga kui me räägime nüüd nendest vahenditest, mis lähevad kõigepealt läbi keskvalitsuse, kanalite, siis seal on väga tõsiseid äh, reservatsioone ja, ja küsimusi selle kohta, kuidas neid vahendeid on kasutatud. ja selles mõttes võib küsimärgi alla sattuda Euroopa Liidu panus teatud valdkondades viimastel aastatel. kas edasiminekut on toimunud? loomulikult, see on kõhklemata nii, aga kas sellest piisab? ei. ja me peame rohkem survet avaldama, paremaid tulemusi nõudma, peame paremini ka enda tegevust koordima, koordineerima, sellepärast et kasusaajad, ühiskond Valgevenes ootab seda meilt. ja nüüd see otsus, jah, ma toetan seda üldiselt, seda otsust ma toetan äh, seda äh, lähenemist, aga seda tuleb äh, paremini, seda tuleb paremini organiseerida ja paremini ja rohkem survet avaldada ja olla pidevalt kriitiline nende elementide suhtes, millest ma juba rääkisin. suur tänu ja nüüd härra Kölmel. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka kõikidele kolleegidele. ma tahaksin liituda sellega, mida ütles proua Moody ja just tõesti selles kontekstis äh, peaksime me rääkima väga hea seiresüsteemi sisseviimisest Ehm, miks mitte panna kokku selline kataloog, kus on reastatud äh, meie jaoks äh, seisvad probleemid ja alati on muidugi mänguruumi selle tõlgenduse osas, kas edasiminek on toimunud või ei, aga me peaksime väga selgelt vähemalt katalogiseerima selle, millised on need probleemid ja millised konkreetsed eesmärgid me seame nende probleemide lahendamisel. sest muidu on äh, paari aasta pärast nii, kui me tagasi vaatame, et me täpselt enam ei tea, kas meie poliitikat saatis edu või ei või oleme me kusagil seal rappa sattunud. ja ma arvan, et sellepärast me peamegi väga selgelt ähm, kaardistama probleemid ja mis on meie eesmärgid ja siis on meil pärast äh, lihtsam ka mõõta seda, kas, kas midagi on saavutatud sellega seoses või ei. aitäh. suur tänu, rohkem sõnasoovijaid ei ole. ei siiski, palun suur tänu, härra esimees mina olen Dirk Schubel äh, välisteenistusest äh,. Ähm, härra üksuse juht tutvustas mind varem ja tahtsin tegelikult sõna kohe pärast härra Paapist, aga sobib ka praegu ja üritaksin vastata mõningatele küsimustele, mis on esitatud. tahtsin kõigepealt rõhutada seda, et tõesti tea-, edasiminek on silmaga nähtav võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist kulminatsioonipunkt oli loomulikult, kulminatsiooniks oli äh, äh, poliitvangide vabastamine eelmisel aastal, aga julgustavaid samme on ka olnud teisi. oluliselt on äh, Valgevene aktiveerinud oma osalust idapartnerluskavades nii operatiivfaasis kui ka poliitilises faasis ja me oleme teinud rohkem koostööd viisavabastus ja tagasivõtulepingute osas on toimunud, toimunud tõsised arengud. ka mobiilsuslepingud on sõlmitama, sõlmi, neid me oleme sõlmimas. ja siis veel üks märkus, koordineerimisgrupp enne seda oli meil terve rida kohtumisi, mida me nimetasime nii-öelda moderniseerimisaruteludeks äh, Valgevene valitsusega, kus me selgitasime neile põhimõtteliselt, milline on Euroopa Liidu õigustik, seda ei ole varem kunagi tehtud, nii et ka see on juba oluline samm ja koordineeriv grupp, äh, selle loomine oli väga oluline samm esimest korda pärast äh, Valgevene iseseisvustamist on meil õnnestunud nendega koos maha istuda poolteist päeva, rääkida kodanikuühiskonna organisatsioonidega, oleme kõikide osapooltega kohtunud ja oleme ka häid otsuseid langetanud ja loodetavasti novembris see töö sujub, kui äh, järgmine läbirääkimiste voor on äh, tulemas ja siis veel, Valgevene on ise ennast välja pakkunud Minski kokkuleppe rahuläbirääkimiste toimumiskohaks äh, Ida-Ukraina jaoks. nagu te teate, Valgevene on väga olulist äh, rolli mänginud äh, neutraalse vastuvõtjana ja äh, see ei olnud sugugi nii ilmselge, et see nii peaks olema. ja nüüd veel inimõiguste olukord härra Radevskil on loomulikult õigus väga paljudes aspektides me oleme samal arvamusel inimõiguste olukorra pärast ja ma arvan, et veebruaris kaks tuhat seitseteist äh, langetatud äh, lõppjäreldused Välisministrite Nõukogus on ka arvesse võetud. me oleme teadlikud ka, milliseid negatiivseid mõjusid omab äh, surmanuhtluse kava ja me oleme osalenud ka ümarlaual valimisseaduse muutmise kohta ko, osas, mis peaks siis äh, sisse viidama enne äh, septembri valimisi. me teame, et inimõiguse rikkumise ja põhivabaduse rikkumise Valgevenes esineb kuid samas on terve rida Valgevene algatusi äh, käima lükatud inimõiguste parandamiseks, inimõiguste dialoogist juba räägiti. Valgevene on valmis, ähm, see leiab aset seitsmendal juunil, äh, kõigest paari päeva pärast Minskis ja minu äh, boss on seal Euroopa Liidu poolt ähm, esimeheks ja Euroopa Liidu eriesindaja härra Lambrinidis, inimõiguste eriesindaja, käis ka Minskis Kosta kohtus kõikide osapooltega, kaks ja pool tundi kohtus president Lukašenkoga ja rääkis äh, seal kõikidest olulistest punktidest tema jaoks, sealhulgas ka nurmanuhtluse teemast ja siis äh, on tulemas ka surmanuhtluse alane konverents ja veel koostöö Strasbourgi Euroopa Nõukoguga. muuseas, härra Lukašenko käis hiljuti Itaalias, võib-olla oli see uudistes ka teile näha ja kohtus seal paavstiga ja meie delegatsioon on Vatikanile edastanud äh, ka raporti ja Vatikan äh, oli äh, väga üllatunud sellest, et Lukašenko oli nii konstruktiivne paavsti üleskutsele surmanutluse osas moratooriumi kuulutamise kontekstis ja võib-olla see on see samm, mis võiks viia konkreetsete sammudeni Valgevene poolt ja lisaks sellele valimispaneel, mis korraldati koos Veneetsia komisjoniga, Äh, härra Zrajevski, te olete kursis sellega ja lisaks sellele oleme koostööd hakanud tegema ka OSCD-ga inimmõõtme osas, inimõiguste alane koolitus, kohtunike koolitus, naised poliitikas, teemad, millest ei ole Vene, vabandust, Valgevenes nii palju viimasel ajal räägitudki. ja ei ole olnud ka konkreetseid mõõdetavaid tulemusi lisaks nendele tulemustele, millest me oleme rääkinud juba, aga masinavärk on nüüd käima lükatud veskikivid käivad ja ma arvan, et see on see väga oluline sõnum, mille me tahaksime välja saata. Valgevene on võtnud konkreetseid samme põhivabaduste õigusriigi tagamiseks, aga need edasised sammud on meie poliitika, meie lähenemise aluseks ja kavatseme seda korrata ikka ja jälle. ja natuke räägiksin ka otsuse ajastusest, kui lubate. loomulikult, tõsi see on parlamendivalimised äh, leiavad äh, aset üheteistkümnendal septembril. Äh, investeerimispanga otsus augusti keskel, noh, see ei ole ideaalne ajastus, aga kui me peaksime selle e, ja võib-olla ühelt poolt edasi lükkama, võimalik oleks ka see ettepoole tuua ja otsus langetada varem, et ei tekiks meil enam seda olukorda, et abikõlbulikus la-, äh, osas langetatakse otsus kõigest mõni nädal enne valimisi ja me ei tea siis, mis nendest valimistest saab, me loodame, et valimised lähevad paremini kui varem, aga ke-, ke-, keegi ei ähm, hellita siin lootusi, et äh, need on täiuslikud, need äh, valimised. aga öö, see oleks osa paljudest nendest sammudest, mida me oleme astunud ka varem, aga olen nüüd valmis vastama teie konkreetsetele küsimustele, kui teil neid peaks esinema, aitäh. mikrofon suur tänu nende täpsustuste, et olukord on nüüd meie jaoks äh, kehv. komisjon on kohal täna, aga saadikute read on äh, hõredaks jäänud ja tekib põhimõtteline küsimus meie jaoks me räägime põhimõttelise tähtsusega küsimustest ja lisaks sellele tõlkemeeskond peab lahkuma. juba on niikuinii nii läinud üle koosoleku aeg aga kogu selles asjas on väga palju erinevaid aspekte. ega investeerimispanka ei takista ju praegu midagi, nad võivad ju laenata. eelarve mõttes, kui eh, eel-, investeerimispank ilma parlamendi garantiideta annab eh, laenu ja kui eh, selle asjaga läheb viltu, siis peavad liikmesriigid kandma selle kohustuse. kui vastupidi, aga need laenud antakse Euroopa Liidu tagatisega siis on Euroopa Liidu eelarve see, kes maksab. meie kogu aeg küsime samas, et kuidas Euroopa Liitu saada nagu rohkem raha ja saate aru, millises kitsikuses me praegu vaevleme. mitte midagi ei ole ju tegelikult takistuseks sellele, et investeerimispank annaks laenu Valgevenele ECFIN-i esimees, kas teil on midagi selle vastu, et investeerimispank laenu annab? kas teil on mingisuguseid vastuväiteid sellele, et investeerimispank annaks laenu Valgevenele? teoorias ei, praktikas küll. kõigepealt, neil ei ole raamkokkulepet Valgevenega ja ilmselt äh, nad ei ole valmis ka sellele alla kirjutama kui äh, välismandaati ei ole kaasatud Valgevene, EIB välismandaati. ja eriti VKE-de ja omavalitsuste jaoks on ta raske selles mõttes, et äh, ilma selle mandaadita on väga raske seda laenu anda, need laenud on lihtsalt liiga riskantsed selleks, et ilma Euroopa Liit oma eelarvest garanti annaks sellele. nii et tõesti, otsust oleks vaja investeerimispank laenaks äh, praeguse laenumandaadi raames, aga lisaeelarvevahendeid ei peaks nagu selleks ette nägema. sul selge, tänan. noh, me ei saa teha siin mingit konkreetset otsust, sest et äh, saadikuid on nii vähe jäänud saali järgi eile oli meil komisjoni koosolek ja koordinaatorite kohtumine ja me otsustasime proua Kardia Sabali nimetada võimaliku raportööri, võimalikuks raportööriks. kas te olete vastu sellele, proua Kardia Sabal, kui te olete vastu, siis olen mina raportöör ise. minu ettepanek oleks et äh, komisjon annab mulle mandaadi läbirääkimisi pidada proua Kardia Zaballiga ja otsustame siis omavahel, kas me teeme ettepaneku järgmiseks kohtumi-, järgmisele kohtumisele. palun. lubate, härra esimees? konkreetsed märkused selle kohta, kes on võimalikud äh, kasusaajad. see on väga oluline punkt ja see on otseselt seotud ka ajastusega, sest et äh, jah, esitati küsimus, et kas äh, raha läheb valitsusele, ei, kindlasti mitte. härra esimees, me peame mandaadi paika panema ja tingimused, komisjon ma võin teile siin kinnitada, et äh, me tegeleme sellega, me peame tagama selle, et me toetame projekte, mis äh, kodanikele otse kasu toovad. no kas te esitate eelnõu? nii kiiresti kui võimalik, tõlkemeeskond lõpetab tegevuse